Good morning! tere hommikust, kallid kolleegid! tere hommikust, daamid ja härrad, ma vabandan, et ma lasin teil oodata enda järele kaheksa minutit. ma ei tea küll, kas te kõik olite siin kaheksa minutit tagasi juba kohal, aga mina pidin andma nimelt äh, intervjuu Arte telekanalile. Nad tahavad nimelt teha saate meist ja seega nad saatsid mind minu teel siia komisjoni saali ja pidin siis näitetööd tegema. ma ei oska eriti näidelda. ja läksin natukene närvi loomulikult. aga paari minuti jooksul siin rahunen kindlasti maha ja läheme siis kohe asja juurde. sest et me oleme juba hiljaks jäänud, nagu öeldud. kui lubate. Adoption of agenda, if there is no päevakorra vastuvõtmine, kui kellelgi märkuseid selle kohta ei ole, võtame päevakorra vastu ilma muudatusteta. juhataja teadaanded. täna alustame kell neliteist kolmkümmend, see on väga tähtis. esimest korda ajaloos ilmselt alustame täna siis kell neliteist kolmkümmend, mitte kell viisteist null null. asi on selles, et me tahaksime natukene varem lõpetada kell kaheksateist null null ja tulevikus jääbki see võib-olla reegliks. et koordinaatorid alustavad kell seitseteist null null, mitte kell seitseteist kolmkümmend. nii et äh, meie pärastlõunane istung täna siis äh, pool tundi varem. eelmiste kohtumiste protokollide kinnitamine neljandast septembrist täpsemalt, kui kellelgi vastuväiteid ei ole siis äh, loeme selle protokolli vastuvõetuks. ja nüüd äh, veel mõned lisateadaanded. siiski mitte. Äh, päevakorrapunkt number neli, puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamine. mina ise olen raportööriks ja peame täna siis üle vaatama selle raporti projekti. raporti aluseks on komisjoni teatis ja sellega kaasas käiv puhta energia pakett. meie jaoks äh, on see suurepärane võimalus äh, saada ülevaade energ-, energeetika olukord Euroopa Liidus ja for-, ja ITRE komisjoni jaoks teha uusi ettepanekuid meil on nüüd ähm, selle teema aruteluks kusagil umbes kolmveerand tundi. nii et äh, lubage mul siis kohe alustada. olles siis raportöör. komisjoni teatis on väga hea ettepanek. ja mina tahtsin oma raportis keskenduda kõige suurematele probleemidele, mis äh, huvipoolte ees seisavad. ma reastasin innovatsiooni ökosüsteemi. oluline on meie jaoks see, et me teaksime, kes on kaasatud ja, ja mis, kes on meie vaatevinklist peamine huvipool. ja sidusrühmade teemaga tegelen siis neljas peamises valdkonnas. Euroopa Liidu tegevuste sidusus, energia, innovatsioon teadusuuringutest kuni kasutamiseni, selleks on vaja poliitikate ja motivaatorite selgust, meie ettepanek tahaks tuua siis sidusust Euroopa Liitu raamistikku, et see oleks innovatsiooni jaoks arusaadav ja et seda Euroopa Liidu tasandil ka paremini hallataks loodetavasti läheb, on need meetmed sidusad ka liikmesriikides. edasi, pikaajaline finantseerimiskindlus. Te teate, kui tähtis vabaturu keskkonnas see on. meil on vaja piisavalt rahalisi vahendeid üheksandast raamprogrammist, novaatorlikku rahastamissüsteemi näiteks erinevate rahastamisvahendite üheskoos kasutamine, kodanike poolt otserahastamine, see niinimetatud crowdfunding. see finantseerimiskindlus äh, on majanduses üldiselt oluline, aga innovatsiooni puhul eriti. edasi, ülemaailmne kontekst. meil on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et et äh, kordistada innovatsiooni energiasektoris. ning äh, peaksime tooma sisse konkreetsed äh, energiatehnoloogia eksporti toetavad meetmed. näiteks puhta energia tehnoloogia, väga oluline oleks, kui me saaksime puhta söetehnoloogiat eksportida äh, Hiinasse ja teistesse riikidesse, kes praegu ei ole veel valmis äh, söest äh, energiaallikana loobuma ka pikaajalises perspektiivis, aga vähemalt võiksid nad siis kasutada oluliselt paremat tehnoloogiat. edasi, kodanikukeskne energia innovatsioon. energiaalane innovatsioon peab äh, eeldama muutust eurooplaste mõtteviisis ja võib-olla see ongi kõige olulisem punkt kogu selles raportis, on vaja äh, teadlikkuse kampaaniaid, aga ka väga konkreetseid teenuseid ja vahendeid tarbijatele, millega nad saaksid äh, selles energia üleminekus kaasa luua. Äh, langetades siis otsuseid äh, tooteid ostes innovatsiooni, innovaatorlike lahenduste eelistamisel. et kokkuvõtvalt siis peaksime me oma elustiili muutma sama puudutab äh, taastuvaid energiaallikaid, energia üleminek, aga innovatsioon on äh, muidugi meie tegevuse keskmes. ma ei hõlmanud siia raportis äh, ettepanekuid konkreetsete tehnoloogiate või energiaallikate osas, kas vesinikupõhised taastuvad energiaallikad meelega, sellepärast et ma tahtsin keskenduda süsteemsetele probleemidele ja rõhutada tehnoloogia neutraalsust. see on sees meie aluslepingus. süsteemsed probleemid, me peame mõtlema mitte ainult tervele innovatsiooniahele, vaid ka innovatsioonile terves energeetikasüsteemis. ja loomulikust, loomulikult ei tohigi me loobuda tehnoloogia neutraalsuse printsiibist, see on ilmselge Envi, Transport, Regionaalarengu Komisjon esitavad oma arvamuse ka meie raporti juurde ja me teame väga hästi, et transpordisektor on väga energiamahukas äh, sektor, võib-olla isegi et, et kolmkümmend, nelikümmend protsenti kogu meie poolt kasutatavast energiast läheb transpordisektorisse ja kuskil kolmkümmend protsenti meie elamute jaoks, nii et äh, kuskil seitsekümmend protsenti ainult siis eluase ja transport. nii et Transpordikomisjon on väga tähtis äh, selles kontekstis ja loomulikult koostöö Euroopa regioonidega, kui me tahame selle äh, energia ülemineku Äh, läbi viia. nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks. annaksin hea meelega sõna meie variraportööridele järgmisena. sotsiaaldemokraatide nimel äh, härra Kornbacher. aitäh, härra Puusek. suur tänu selle raporti eest ja väga hea koostöö eest raporti ettevalmistamisel. nüüd äh, läheksin esimese punkti juurde, nimelt geograafilised ebavõrdsused liikmesriigiti, mis on ju täiesti ilmselge. tavaks on rääkida sellest, et kui ühtekuuluvusrahastus suurenes, siis innovatsioon ka kasvas, aga tegelikult Lääne-Euroopas pigem Äh, geograafiline, geograafilised ebavõrdsused on täiesti ilmselged, kui see puudutab energiaga seotud tooteid. Euroopa Patendiameti statistika näitab, et ainult viis Euroopa Liidu liikmed, äh, viiest liikmesriigist tuleb kaheksakümmend protsenti patentidest selles vallas. loomulikult toetus teadus- ja arendustegevusele peab minema ikkagi parimatele toodetele, aga tegelikult häid tehnoloogiaid ja häid teadlasi on üle Euroopa. nüüd järgmine teema, mida tahaksin rõhutada, on see, kuidas me kaotame raha Horisont kakskümmend, kakskümmend ja vallas ja EFSist. Euroopa Liit peaks alati pidama silmas parimat tulemust sellistes innovatsiooniprojektides tuleks vaadata ka puhta energia innovatsiooni mõju sotsiaalsele kaasatusele, õhukvaliteedile ning sotsiaalse mõju vähendamine on äärmiselt oluline, et luua häid töökohti ja toetada majanduskasvu. nüüd kohalike omavalitsuste võimustamine, sest seal suudetakse kohati kiiremini asju korda saata kui Euroopa tasandil ning äh, neid tuleb toetada, et energiaga seotud innovatsiooni ja puhast energiat äh, kiiremini rakendada. ja lõpetuseks. Te ütlesite, et ei hakka siin minema konkreetsete tehnoloogiate juurde, vaid tahate olla tehnoloogiliselt neutraalne, aga kui me räägime elekt-, elektri ja vesinikuenergiast, siis tuleb tõesti suhtumist muuta. transpordivaldkonnas on siin väga suur potentsiaal ja see peaks üleminekul olulist rolli mängima, seda komisjon peaks tunnustama äh, selles vallas äh, arenguid ning looma stiimuleid uuteks ärimudeliteks, et toetada innovatsiooni rahastamist selles vallas, et täiendavalt äh, välja töötada vastavaid äh, taristulahendusi, aitäh! aitäh, hea kolleeg, nende märkuste eest! ALDE nimel proua Maisner, palun! Äh. aitäh ja aitäh ka tehtud töö eest, sest te olete selle teema raportöör. ALDE toetab konkreetsete variantide kaalumist energia üleminekul teadus- ja arendustegevus kaudu, see on meie jaoks äärmiselt oluline. pärast kaheksat vastavat ettepanekut selles vallas, kus on üleminekuks uued suunad välja töötatud, me peame nüüd edasi liikuma ja vaatama, kuidas Euroopa Liit saaks olla siin pioneeriks ning pärast üldisi märkusi rõhutaksin viite punkti esiteks teaduslik innovatsioon, seda viivad ellu ju innovaatorid, seega me peaksime ka nendele rõhuma, me peaksime keskenduma võimalustele, kuidas neid ja nende tööd toetada ja mitte niivõrd looma uusi institutsionaalseid struktuure. oluline on leida tasakaal ette ennustavatuse ja paindlikkuse vahel, et meil oleks pikaajalised investeeringuid, aga samas saaksime reageerida ka esile kerkivate äh, tehnoloogiliste lahenduste puhul. lisaks me hindame seda, et härra Puusek soovib suuremat kooskõla erinevate vahendite vahel ning Euroopa tasandil koordineerimist, aga selleks, et teadlikkus tõuseks, et me saaksime paremini infot edastada nende vahe, võimaluste kohta, tuleb silmas pidada ka neid inimesi, kes on äh, valesti informeeritud või ei ole üldse teadlikud. nüüd kolmandaks, prioriteetide seadmine, mis on sektoriülene, et parandada energiatõhusust ning julgustada tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist. innovatsiooni tuleks julgustada erinevates valdkondades ning kui me keskendume teatud tehnoloogiatele, siis võib-olla teisi nutikamaid lahendusi välja ei töötata. nüüd praegune teadusraamprogramm on Euroopa Liidus parim võimalus innovatsiooni toetada. tõepoolest, me peame olema ambitsioonikad ja peame vaatama, millised on eelarvelised võimalused järgmises raamprogrammis, siis peaksime olema ka ettevaatlikud. me ei saa oma volitusi ületada ja öelda, et me tahame teatud konkreetseid projekte kui läbirääkimised praegu uue raamprogrammi osas alles käivad. me oleme ka nõus, et tarbijad on, mängivad siin olulist rolli, aga läbipaistvus, võrdsed võimalused, selged reeglid uute ja vanade energiapakkujate vahel on ka äärmiselt tähtsad, et selline üleminek üldse toimuks. suur tänu ja aitäh, ootame edasist koostööd teiega. suur tänu, aitäh nende märkuste eest härra Talundi, palun. Eh, tack, herr ordförande. Tänkte för omväxlings skull prata svenska. Eh. suur tänu, esimees. mul on väga hea meel, et ma saan siin rootsi keelt rääkida. Euroopa Liit allkirjastas COP kahekümne ühe eesmärgid, peab nendest kohustustest kinni pidama. tegemist on ambitsioonika poliitikaga. ja me teame, mis meie ambitsioonid on, seega on selgemat seost vaja eesmärkidega majanduslikud ressursid ja prioriteedid peavad olema vastavuses. järgmises raamprogrammis on vaja rohelist innovatsiooni, taastuvenergia, energiatõhusus peab võtma lõviosa meie teadusuuringute rahastamisest, see on hea kliima jaoks ja see on hea konkurentsivõime jaoks. komisjoni teatises on väga selge sõnastus, on vaja rohkem innovatsiooni ja vähem toetusi fossiilsele energiale ja see on väga hea lähtepunkt. liikumaks rohelise arengu suunas, ootan rõõmuga koostööd raportööriga, et raport võiks olla väga hea ja et Euroopa Liidul oleks ka vajalikud vahendid selleks, et oma kohustustest kinni pidada. Your... aitäh nüüd kolleeg eh, härra Siloaga, kuue esindaja, palun. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, en primer lugar, sobre este... tere hommikust kõigile! kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle eest, et on valitud õige fookus. me nõustume, et meil on vaja puhtamat energiat ja innovatsioon on siin hoovaks, mis viib meid kestlikuma lahenduse poole, aga innovatsioon ei ole ainus mõjutaja. innovatsioon iseenesest ei ole selline võlukepike ja me ei tohi sellesse lõksu langeda. me ei eita, et tehnoloogiline innovatsioon on oluline, aga me peame vaatama ka sotsiaalset innovatsiooni, mis muudab siis ümber energiasektori, muudab selle demokraatlikumaks. parlamendi algatusraport, mis puudutab tarbijapoliitikat, käsitles ka seda teemat. kodanikud peaksid olema siin juhtrollis ja seetõttu mulle meeldib see, et äh, siin on ära toodud prosumer, ka mõned arvulised näitajad Hispaania kohta, sest ma arvan, et see mõjutab, on samaväärne ka mujal. kaks tuhat viisteist viiskümmend protsenti energiast, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks võiks viiskümmend protsenti energiast olla toodetud kodanike poolt. me peame seda tõsiselt kaaluma, aga negatiivse külje pealt siin ettepanekus meie arvates on viga, et ei käsitleta energiatõhusust või et ei ole need mõisted ära defineeritud. räägitakse väga ähmaselt tehnoloogilise, tehnoloogia neutraalsusest, me peame olema palju selgemad ja rääkima sellest, et taaskasutatavaid energiaallikaid tuleb kasutada rohkem. aitäh, kolleeg. härra Schulze, palun ähm, ja, ich bin kein Schattenberichterstatter ma ei ole variraportöör, aga siiski ITRE komisjoni liikmena luban endale paar sõna öelda selle raporti kohta. härra Puusek, see on väga hästi tasakaalus raport, õnnitlused teile. kodanike uus osalus Euroopa energiasüsteemi ümberkujundamisel on väga tähtis, aga paar sõna energia te ähm, teadusuuringutest. meil oleks vaja lihtsat, äh, mittedemokraat-, bürokraatlikku äh, Äh, süsteemi äh, teadusrahade suunamiseks. mõnedes liikmesriikides, sealhulgas ka minu koduriigis Saksamaal, on teadlased äh, selle küsimuse eest, et kas nad peaksid riigi käest või Euroopa käest raha taotlema. peaksid olema lihtsad vahendid, teinekord valitakse riigipoolne rahastamine, sellepärast et sada protsenti sealt tavaliselt saadakse ja vähem on partnereid. Euroopa tasandil võiks seega neid asju natukene paremini ajada ja teinekord on ka selline lugu, et äh, siseriiklikult tasandilt saab rohkem vahendeid kui Euroopa tasandilt. teine punkt, mis minu jaoks on väga oluline, geograafilised komponendid energia innovatsioonis. Äh, sellised riigid nagu Ühendkuningriik ja Šveits, kus teadusuuringuid on väga palju, tuleb äh, hoida meiega ühes paadis. ja siis sama kehtib ka selle teema kohta, millest ka on räägitud Türgi nimelt teadusuuringute raamprogrammis äh, Türgi, Türgi peab jääma meie liitlased. eriti teadusinstitutsioonid, ülikoolid peaksid olema siis meie partnerid, kas siis energiateadus töös äh, praegu ja seda sõltumatult praegusest raskest poliitilisest äh, situatsioonist Euroopa Liidu ja Türgi vahel, aitäh! aitäh! nüüd, kas Euroopa Komisjon soovib sõna? härra Philip Turkens. Research peadirektoraat. aitäh. Euroopa Komisjon tänab parlamendi austatud liiget härra Puusekit ja teisi liikmeid selle dokumendi eest. see arvamus näitab, et mõistetakse teemat süvitsi ning antud komisjon on tõesti võtnud selle teema enda südameteemaks. seega elluviimisel on teie toetus jätkuvalt oluline. komisjoni teatis tuli välja aasta tagasi ning äh, esimestest tulemustest räägitakse energiaolukorra raportis selle aasta novembris. arvestame teie soovitustega, et rahvusvaheliste äh, kliima- ja energiaplaanidega tuleb arvestada, kui töötame välja Euroopa Liidu ja siseriiklikke vastavaid kavasid. komisjon tuletab meelde, et on oluline tagada, et äh, kliimamõjude leevendamise, puhta energia ja teiste valdkondade rahastamine rahastamisvõimalused oleksid kajastatud nendes kavades, lisaks eh, teadusuuringute teema kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja ka hiljem. see toetab tulevikku suunatud lähenemist ning vastavate strateegiate väljatöötamist nii liikmesriikide vahel kui ka Euroopa tasandil. koordinatsioon ja sünergiad on vajalikud ka rahastamismeetmete puhul puhta energia vallas. meil on vaja selliseid ühtset kontaktpunkti ning septembris nõukogu ja parlament leppisid ka selles kokku, et toetada jätkuvalt võimalusi ning suuretada võim-, võimalusi toetada projekte, mis selles rahastamisrägastikus üritavad oma teed leida. nüüd arvestades ka seda rõhuasetust innovaatoritele, siis ka seda viiakse ellu liikuvuspaketi raames. hangetel on oluline roll innovatsiooni sisseviimisel. paketi teema võeti vastu kolmkümmend, kolmandal oktoobril kaks tuhat seitseteist Euroopa Komisjoni poolt. nüüd on riigihangetel suurem roll innovatsiooni soodustamisel ka see on õige samm edasi. teatise elluviimine, mis puudutas puhast energiat ja innovatsiooni, see oli komisjoni, Euroopa Komisjoni ülene projekt, see ei puuduta ainult teadusuuringuid, on vaja, et ka teised seda toetaksid ja võimaldaksid, see puudutab digiteerimist, vastavaid õigusakte, mis hõlmab siis erinevaid komisjoni talitusi kokku on toodud erineva valdkonna ekspertteadmiseks ja võib-olla oleks vaja taolise paneeli loomist. Euroopa Komisjon kaalub seda ettepanekut raportist, mis puudutab äh, RAM-programmi, üheksandat RAM-programmi, siis arutelud alles käivad ja arvestame teie ettepanekutega seoses eelarvega. Teie ettepanekud ning soovitus eelarves toetusi tõsta ei tule meile üllatusena. nüüd Euroopa Liidu globaalne juhtroll, kaubanduspoliitika arengud äh, ja kaubandusläbirääkimised käivad, aga liikmesriikidel on oma pädevus ja oluline roll puhta energia ekspordi soodustamisel ning see on määrava tähtsusega ka Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamiseks maailmaturul, aitäh! aitäh! suur tänu kõikidele kolleegidele, variraportööridele ja teistele, kes üldiselt minu raportit toetasid. arvestan kõikide teie märkustega. aga, ja ma ei näe, et nad läheksid minu ettepanekuga vastuollu. üldises mõttes loomulikult peame liikuma puhta energia suunas, puhta, puhaste energiaallikate suunas. ja võib-olla mitte nii palju nagu roheliste kolleeg ütles, aga minu jaoks ei ole tegemist ain-, mitte ainult süsiniku teemaga või CO2-ga, mis on praegu nii oluline vaid ka muud väikesed osakesed, biokütused, biomass. Nende kasutamisel võib olukord olla isegi ohtlikum kui fossiilkütuste kasutamisel ja näiteks transpordi puhul on probleemiks sudu teemasid on palju, millega tuleb arvestada, see ei puuduta ainult kliimamuutusi. seega ma tahtsin välja tulla sellise tasakaalukama ettepanekuga, käsitledes kõiki neid teemasid. ja olen loomulikult avatud ka teie muudatusettepanekutele, lähtudes siis meie ajakavast tähtaeg muudatusettepanekust on seitsmeteistkümnes oktoober kaks tuhat seitseteist. see on siis järgmisel nädalal kell kaksteist. keskpäevaks siis. kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa oktoober käsitleme muudatusettepanekuid ning ITRE hääletus on pärast sõda ja täiskogul märtsis kaks tuhat kaheksateist. pärast kahekümne seitsmendat, kahekümne kaheksandat oktoobreid kohtume variraportööridega ja siis hakkab alles äh, raske töö pihta, et nende kompromissettepanekute juurde jõuda. suur tänu selle arutelu eest ja nüüd lähme edasi järgmise teema juurde, mis on siis hääletus, aga me oleme natukene ajast ees mis tähendab, et me peame ootama ootama, et kõik kolleegid enam-vähem siia tuleksid, nii et kakskümmend minutit pausi. saate teha suitsu või suitsu ärge tehke, sellepärast et see tekitab sudu juurde, see ei ole tervislik. Okay. Thank you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

And... head kolleegid, daamid ja härrad. asugem oma kohtadele ja alustagem hääletust. kell on kümme. ja kolmapäevane päev, nii nagu ettepanek ka oli. meil on kaks õigusloomelist akti laual ja alustame nagu tavaliselt testimisega. hääletus on alanud, palun vajutage nupule. roheline, punane või kollane nupp. hääletus on lõppenud. kahju küll. kui teil hääletuskaarte ei ole, siis väga kahju aga tundub, et kõik töötab. meie testhääletus toimis ja saame edasi minna. esimesena, head sõbrad, paluksin, ärge helistage kellelegi mo-, mobiiliga. lõpetage arutelud omavahel. praegu kohe aast-, kaks tuhat kahe tuhande kümnenda aasta direktiivi parandamine, hoonete energiatõhusus ja meie raportöör on Bent Bentsen. muudatusettepanekud üksteise järel, kompromiss muudatusettepanekud üksteise järel. kaks tuhat kakssada kolm, kes on poolt, vastu? erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lisa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, elektrooniline kontroll. lisa kompromissile üks, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, tagasi lükkad. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaks, kaks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kakssada kakskümmend viis. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaks, kaks, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud jällegi kaks, kaks, seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime. kaks, kaks, seitset kontrollime praegu. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks, kaks, kaheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime hääletustulemust. hääletus on lõppenud. ja see oli tagasi lükatud. kaks, kolm, null, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud kaks, kolm, viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks, kolm, neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kakssada kolmkümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss viis A poolt, vastu, kontrollime. viis A. hääletus on lõppenud palju erapooletuid, on väga tagasi lükatud. vastu võetud, vastu võetud, ütle esimees. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrolli, kaks, viis, kaheksa. kakssada viiskümmend kaheksa ja hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid. paljud on vastu, kontrollime siis. rahvapartei võib-olla peaks aeglasemalt hääletama. kompromiss üheksa, kes oli poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis lehekülge edasi. kompromiss kümme A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, neli, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, kaks, viis, kes on poolt vastu, erapooletuid kontrollime, kolmsada kakskümmend viis. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm Envilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, viis, seitse, null, esimene pool, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolm, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud seitse lehekülge edasi, lisa viieteistkümnele. kes on poolt, vastu, erapooletuid? kontrollime lisa viieteistkümnele, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi, kompromiss seitseteist. kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolm, neli, üks poolt, vastu. kontrollime. kolm, neli, üks. kolm, neli, üks, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend muudatud, ei. kolmsada seitsekümmend teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. kolmsada seitsekümmend teine osa, tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nelisada viis, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. nelisada kümme, kes on poolt? neli, null, viis, kontrollime hääletust, jah. nelisada viis, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelisada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. nelisada kakskümmend kolm, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid nüüd peaks kindlasti kontrollima, üldse pole selge. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. neli, neli, seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lisa kompromissile kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. lisa kompromissile kakskümmend kaks, kontrollime hääletust. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lisa kompromissile kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime lisa kompromissile kakskümmend kolm. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. neli, seitse, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neli, seitse, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. nelisada seitsekümmend neli kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neli, seitse, seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neli, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, seitse, üheksa on tagasi võetud. neli, kaheksa, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neli, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neli, kaheksa, kaks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. neli, kaheksa, kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neli, kaheksa, kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, neli kaheksa neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse lehekülge edasi, kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, peame kontrollima kuuskümmend üheksa, kuuskümmend NV kuuskümmend üheksa. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kaks, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime ja viis, kaks, neli viis, kaks, neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kuus lehekülge edasi. seitsekümmend neli. kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kuus, kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa A, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. viis, seitse, kolm. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kompromiss kakskümmend üheksa B, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt. muudatusettepanek viis kaheksa kolm, vabandust, ütleb esimees. viis kaheksa kolm tuleb hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis üheksa null, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ühe, viis üheksa üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lisakompromiss oli kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kuus, üks, üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime. kuus, üks, üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuus, kaks, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuus, kaks, üks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks muudatusettepanekut kuus, vastu, kontrollime. suur tänu. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuussada viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuus, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuus, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kuussada kakskümmend kolm. kontrollime, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, lisakompromissile kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kol-, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, NV kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, kontrollime ei olnud selge. hääletus on lõppenud. no ja nagu, nagu näete, peaksite kätt tõstma või peaksin ma aeglasemalt hääletama? seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. seitsekümmend kolm hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid kontrollime, kaheksakümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kaheksa, üheksakümmend seitse hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üks, üks, null poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üks, üks, üks, kes on poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üks, kaks, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss nelikümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, üks kolm kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üks kolm neli poolt, vastu, erapooletuid, aga peame kontrollima, sada kolmkümmend neli. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt vastu. kontroll, vaata, sada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. jah, sada kolmkümmend viis oli see. hääletus on lõppenud isegi vastu võetud, suur tänu. Teie võit. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? kontrollime. sada kolmkümmend kuus. sada kolmkümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ENMi kuusteist, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. sada kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli A poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, sada nelikümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus poolt vastu. kontrollime. sada viiskümmend kuus. kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt. vastu. erapooletuid. vastu võetud. kompromiss nelikümmend üheksa poolt. vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada seitse kuus poolt, vastu erapooletud kontrollime sada seitsekümmend kuus kontrollime, sada seitsekümmend kuus, hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks, seitse, null poolt, vastu. kontrollime, üks, seitse, null. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. ENVi kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ENVi kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üks kaheksa null poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, kontrollime, sada kaheksakümmend üks, kontrollime. üks, kaheksa, üks ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üks, kaks, kaheksa, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, sada kaheksakümmend üheksa, kontrollime sada kaheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, ENV kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, ENV kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud me ei hääleta. üks, üheksa, üheksa, hääletame. kaks, null, üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus. raporti projekt muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud tänan väga ja nüüd on hääletus lõppenud. tulemus on hea. nagu ootasimegi, õnnitlused raportöörile. ja nüüd, äh, et alustada institutsionaal-, insti-, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi viiskümmend üheksa C alusel, peame hääletama nimeliselt hääletus on alanud. ja seegi on, seegi on lõppenud. väga suur enamus oli poolt. Läheme institutsioonide vahelistele läbirääkimistele, suur tänu äh,. härra raportöör, moment, kallid kolleegid, moment annaksin sõna paariks äh, minutiks härra Bensonile, meie raportöörile. teen lühidalt, tahaksin tänada kõiki variraportööre tõesti hästi sujunud koostöö eest, mul on hea meel, et äh, me oleme saanud suure enamuse sellele kolmepoolsetele läbirääkimistele minekule. ja ma tahaksin tänada ITRE sekretäriaati ja oma meeskonda Sofit, kes on ära teinud väga-väga suure töö, aitäh! Läheme edasi meie tänane hääletus arvamuse eelnõu teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, kohaldamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks. nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud suur enamus, suur tänu, kolleegid. suur tänu hääletusel ola-, osalemisel eest, see osa koosolekust on läbi ja võime nüüd kohe edasi minna järgmise osa juurde. nimelt ITER-i projekt uh,. Yeah, it's uh, uh, ITER. ITER. väga oluline teema meie teemavaldkondade seas kolleegid, kui te olete nüüd lahkumas meie saalist, siis palun tehke seda kohe, aga vaikselt. ärge pidage oma arutelusid siin saalis. Eleven o'clock, yeah? Could you replace me, yeah? Good. Great.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 dear colleagues. kallid kolleegid. ma paluksin, et meie raportöör härra Bentson, kolleeg Bentson ja teised kõik, kes te seal äh, jutustate saali tagaotsas, istuge maha, istuge maha või minge saalist ära. Teil rohkem variante polegi istuge maha või minge ära. suur tänu. ja nagu ma ütlesin, väga oluline teema, meie vastutus valdkonna puudub Euroopa Liidu panus uuendatud ITER-i projekti arvamuste vahetus energeetika peadirektoraadi asepeadirektori Gerassimo Toomasega. see on siis energeetika peadirektorist, nagu ma ütlesin, jah. härra Bernard Bigot on meiega liitunud ITER-i organisatsiooni peadirektor ja härra Johannes Schwemmer, kes on ühisettevõtte Fusion for Energy direktor nii, ütleksin siis omalt poolt alustuseks nii palju, et neljateistkümnendal juunil sellel aastal, mõned kuud tagasi seega, avalikustas äh, Euroopa Komisjon teatise Euroopa Liidu panuse kohta uuendatud ITER-i projektis. Euroopa Liit on ITER-i projekti peamine osaleja ja meie tulevikupanus sellesse projekti on ka uue mitmeaastase finantsraamistiku arutelude osa tulevikus. mängib siin muidugi väga olulist rolli ka Brexit. tähtis ei ole seega mitte ainult mitmeaastane finantsraamistik. meil on umbes tund aega tänaseks aruteluks ja alustaksin härra Toomasest, kes tutvustab meile siis komisjoni teatist lühidalt palun, äh, sõna on teil, härra direktor. suur tänu, härra esimees. mul on ka siin üks äh, lemmikutega esitlus see on meil kavas siis üles ehitada seda rahvusvaheliselt. rahvusvahelisel tasandil. Lähme edasi. nagu härra esimees ütles, juunis kaks tuhat seitseteist võttis Euroopa Komisjon vastu teatise, mille eesmärgiks on siis nõukogu ja parlamendi toetuse saamine ITER-i projektis osalemise jätkamiseks. see kommunikatsioon on väga täpselt välja selgitanud, mis on olnud probleemid, selle projektiga viivitused ja et see asi on kallimaks läinud, ei ole keskendutud mitte ainult ehitusperioodile, vaid terve operatsiooniperioodi lõpuni. meie seisukoht on, et sellel alusel kokku pandud uus äh, graafik peaks äh, viima siis selleni, et Euroopa äh, panustab veel sellesse projekti ja on võimalik edasi minna kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on aset leidnud üsna mitu asja, uus peadirektor on ametisse nimetatud ja ka Fusion for Energy ühisettevõte sai uue direktori. ja need on väga olulised verstapostid, väga konkreetsed verstapostid, mille me oleme ka seadnud sellele projektile. me seirame seda projekti eh, iga kvartali tagant kuni ehitusperioodi lõpuni see uus mandaat, mida me palume, on vastavuses praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga. me oleme ITER-i tööd seega suutnud jätkata ilma, et oleksime ületanud praeguse MFF-i piirmäärasid. samas aga perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me palume siis äh, rahalise panuse tegemist, toome selgelt välja, millised on riskid ja millised on potentsiaalsed ähm, riskivahendid, mida võib-olla läheb vaja. varem ei ole me riskide osas väga palju öelnud ega ka riskifondide kohta ja seega seekord tõesti me väga läbipaistvalt ja väga ausalt äh, räägime, mis on ITER-i ja mis on Fusion for Energy võimalused, aga millised äh, riskid sellega kaasavad kaasnevad. meie eesmärgiks on siis Euroopa Parlamendi toetuse saamiseks selleks, et Euroopa roll ähm, jääks maailma tasandil alles. see on äh, loomulikult äh, väga oluline ka tuleviku osas, sellepärast et äh, tulevikus fossiilkütused kaovad ja taastuvad energiaallikad võtavad üle, meil ei ole väga palju täiendavaid energiaallikaid mis saaksid asendada fossiilkütused ja loomulikult me palume siis seda uut äh, alust, seda uut alust kinnitada. meil, me oleme oma rahvusvaheliste partneritega väga tõsiselt koostööd teinud ja loodetavasti nemad siis ka toetavad ITER-i projekti. väga paljudes aruteludes ITER-i kohta on tehtud äh, igasuguseid prognoose miks seekord on asi teistmoodi, me oleme projektiga jõudnud väga palju kaugemale, üheksakümmend protsenti sellest on valmis, e, ka mitteplasma osades e, seitsekümmend protsenti on valmis, kaheksasada kolmkümmend üheksa lepingut oleme sõlminud ja kolm sõltumatut uuringut on läbi viidud aastast kaks tuhat viis, mis kinnitavad, et äh, projekt edeneb hästi ja et riski maandamine on ka korras, et vältida tulevikus probleeme. ja igal aastal tellime veel sellise sõltumatu hinnangu tagada selleks, et äh, komisjon saaks proaktiivselt probleeme lahendada ja õppida. mis siis äh, on need kasud, mida on oodata, kas pikaajalised tulud tuumasünteesenergia näol või äh, lühemaajalised kasud. kohesed kasud on võimalik, umbes nelisada kolmkümmend ettevõtet on ITER-i ärifoorumil osalenud Avignonis, mis leidis aset ähm, tehnoloogia kasutuselevõtt toob koheseid kasusid. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal jäi see projekt natukene toppama nüüd see projekt areneb edasi, ettevõtted on huvitatud äh, pakkuma hanketeenuseid, allhankijateks olema. uued ärivõimalused äh, on äh, avanenud ja, ja uusi ettevõtteid tuleb peaaegu iga kuu. sellel on ka teatud võimenduse e-, efekt. väga oluline on see, et need tehnoloogiad, mida kasutatakse ITER-i jaoks või välja arendatakse ITER-i jaoks, võetakse kasutusele ka teistes valdkondades näiteks äh, metalli kujundamise või vormimise pigem äh, tehnoloogia, seda on kasutatud ka Airbus äh, puhul mag-, äh, MR-tehnoloogia ja nüüd kasutatakse seda meditsiiniseadmetes näiteks. nii et me oleme teinud üsna palju teadusuuringuid, diagnostilisi tulemusi kasutatakse ka teistes valdkondades juba täna. kohe ma lõpetan, härra esimees. ITER-i e projektid ja tuumasünteesi energialaboratooriumid teevad koostööd seda Euroopa tegevuskava alusel. kõik on aru saanud sellest, et ITER on väga oluline samm, demonstreerimaks seda, millised on tuumasünteesi energia võimalused ja seega me palume, komisjon siis palub nõukogu ja, ja parlamendi toetust edasiseks. suur tänu, suur tänu teile, härra asepeadirektor. Euroopa Komisjoni seisukoht on muidugi väga oluline väga,, väga-väga tähtis. loomulikult ka investeeringute ja rahastamise kontekstis järgmisena saab sõna härra Bigu, kes on ITER-i organisatsiooni peadirektor, nii et palun, härra Bigu, sõna on teil mikrofon, palun. suur tänu, härra esimees, et annate mulle selle võimaluse rääkida ITER-i projekti praegusest seisust. slaidid vist on üleval Okay. So you have an overview, an aerial see on pilt siis ähm, meie territooriumist, nii nagu see välja näeb täna. Te näete, et tegemist on väga suure platvormiga, nelikümmend viis hektarit, seal on juba püsti pandud üsna mitu hoonet ja üsna pea on tulemas siis ka juba esimesed seadmed. see projekt on tähtis selleks, et tagada teadusuuringute keskus, mille eesmärgiks on näidata seda, millised on äh, vesiniku tuumasünteesi energia võimalused, äh, mille alusel saab äh, täiendada siis taastuvaid energiaallikaid, baseload tehnoloogia kasutades selline asi on võimalik aga ainult rahvusvahelises koostöös ja sellepärast, et et äh, need seadmed on väga suured, selline jõujaam on niivõrd tohutu, et mitte ükski riik üksinda seda alla kahekümne aasta valmis ei ehita. tegemist on äh, äh, väga innovatiivse tehnoloogiaga, meil on va-, vaakumkamber, selle diameeter on kakskümmend meetrit, kõrgus samuti kakskümmend meetrit, vägagi täppis tehno-, täpp-, arvutustehnoloogiat kasutame seal. nii et äh, sellel põhjusel on rahvusvaheline koostöö hädasti vajalik. meil on nüüd seitse suurt partnerit, suured äh, riigid, nii nagu härra Toomas ütles, äh, see projekt läks alguses natukene konarustega käima kahe tuhande viieteistkümnendal aastal pakuti mulle peadirektori kohta selle suure projekti loomiseks ja me lõime uue ettevõtte haldusstruktuuri ja kõige olulisem on selle juures see, et me vaatasime üle, et kas see kalender on õigesti paigas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks võtsime siis ette, meie ettepaneku vastu. selle eeltingimuseks oli see, et viiakse läbi äh, sõltumatud uuringud selleks, et meie äriettepanek ja äriplaan heaks kiita. nüüd see äriplaan kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal heaks kiideti ja nii, nagu härra Toomas ütles viiakse läbi pidevaid selliseid uuringuid eh, selleks, et aidata kaasa selle projekti heale haldamisele, riski haldamine, eh, kõik need ülevaated seni on olnud väga positiivsed. see viis näiteks selleni, et Ameerika Ühendriigid ütlesid, et nende huvides on ITER-ist mitte loobuda ja vaatame, kas kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal see nii jääb. milles ma tahaksin teid veenda? me ei ole mitte ainult läbi viinud reforme meie organisatsioonis ja mitte ainult ei ole tellinud äh, perioodiliselt sõltumatud analüüsid, vaid oleme seadnud endale terve rea verstaposte, mille alusel saame näidata, et me püsime ajagraafikus. ja minu ametiajal on kõik aja, äh, need verstapostid saavutatud, näiteks äh, vaadake Euroopas neid äh, toite, need toitevardad on Euroopas toodetud, kõrgtehnoloogia, nii et kõik on seni sujunud väga hästi. praegu on usaldusväärne nii-öelda meie kalender. nagu te näete, siin need verstapostis on kirjas kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks tahame me siis esimese plasma tehnoloogiani jõuda kui mõni meie partneritest oma kohustusi ei täida, siis see loomulikult pidurdab kogu projekti ja suurendab kulusid, sest kõik asjad on omavahel nii vahe, nii palju seotud, et äh, me ei saa seda mm, jaama, jõujaama kokku panna, kui kõik osad ei ole kohal. nii et me loodame kahe tuhande kahekümne viiendast aastast asja käima lükata. esimesed seadmed on tulemas sel-, näiteks esimesed äh, müürid äh, energia säilitamiseks äh, või lisasoojaenergia tootmiseks ja kõik need asjad on hästi läbi räägitud ja paigas selleks, et kahe tuhande kahekümne viiendal aastal siis seda tuumasünteesenergiat saab hakata tööd, tootma meie seitse partnerit on siin esindatud ja üsna muljetavaldav, kui te käite meie eh, tehases ringi, meil on tõesti väga innovatiivne tehnoloogia kasutusel. ja praegu on see projekt eh, õigetel rööbastel, kõik partnerid peavad pühenduma sellele, kui üks partner eh, täies mahus ei osale, siis on ohus kogu projekt Euroopa on siin juhi rollis ja Euroopa toetusele me ka loodame ma tahaksin teid lihtsalt veenda selles, et ITER liigub edasi. see on meie biokilp, müür, mis äh, kaitseb keskkonda ja sellega ma lõpetan. suur tänu, suur tänu selle ülevaate eest ja nende märkuste eest. me peaksimegi olema kursis selle projektiga ja selle projekti tulevikuga. ja järgmine kõneleja on härra Johannes Schwemmer kes on Fusion for Energy ühisettevõtte direktor ja täna on teil. suur tänu, härra esimees, suur tänu parlamendiliikmele. suur tänu huvi üles näitama. Fusion for Energy loodi kümme aastat tagasi tähtajaga kolmkümmend viis aastat. Euroopa Liidu ametiga on tegemist, mille eesmärgiks on Euroopa osa ITER-is hallata. Euroopa osa ITER-is on nelikümmend viis äh, protsenti meie äh, peakorter on Barcelonas, Hispaanias. Äh, meil on kuuskümmend viis ametnikku, äh, peaasjalikult teadlased üle terve Euroopa, vabandust, nelisada kuuskümmend äh, personalitöötajat. eelarve on kuus koma kuus miljardit eurot selle eelarveperioodi jooksul ja nüüd mõtleme siis sellele, millised need summad saavad olema järgmise eelarveperioodi jooksul. üks suurimaid äh, panustajaid äh, on Euroopa olnud hoonete ehitamisel, need slaidid näitavad, kuidas need asjad on arenenud, kõigepealt oli meil lihtsalt maatükk, nüüd on seal vilgas äh, ehitusplats, kus on tuhanded, täpsemalt tuhat seitsesada töötajad, kes seal kogu aeg ehitavad, parlamendisaadikud, tulge külastama seda. Äh, me võime siin rääkida, kui palju, aga oma silmaga nägemine on ikka iseasi Bernard Bigot juba rääkis sellest, mida eh, Euroopa on pakkunud, TF-magnetid, eh, need on väga olulised, tõesti tegemist kõrg, tipptehnoloogiaga. ja siis üks nendest äh, ühes, üks nendest magnet äh, aladest, mis on siis loodud. ja iga sellise seadme puhul teevad paljud liikmesriigid koostööd. samamoodi vaakumi anum, kus Euroopa on mänginud väga olulist rolli. ja ka siin Euroopa ettevõtted on kindlasti äh, juhtivad ettevõtted, näiteks äh, äh, keevitamistehnoloogia Saksamaalt, Hispaaniast ja Prantsusmaalt samuti nüüd äh, vahendid, äh, siis vahendite voog äh, Euroopa tööstusesse, me näeme, et siin on, me räägime suurtest summadest. me oleme umbes neli miljardit eurot juba praegusest, praegusel eelarveperioodil kulutanud. neli miljardit on meil veel käsitle-, kasutusel enne kahe tuhande kahekümne viiendat aastat, siin te näete, kui palju on ähm, lepingute arv tõusnud väga lühikese perioodi jooksul, on see oluliselt tõusnud, see hall osa seal näitab, kui palju raha on kulutatud. kui te nüüd vaatate, kuidas see on jagunenud, siis need lepingud on jagunenud väga hästi erinevate liikmesriikide vahel, ma ei laskuks detailidesse, aga ei ole peaaegu mitte ühtegi Euroopa riiki, kes ei ole panustanud ITER-isse ja äh, Fusion for Energy on siis ettevõte, mis äh, omal ajal iduettevõttena nullist alustas. Äh, mina liitusin sellega aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, nii nagu ka härra Pigot liitus ITER-iga, selleks, et professionaalsemaks muuta kogu see asi, et need ei oleks enam ainult pelgalt teadusettevõtted, vaid ka projekti vedavad organisatsioonid, ma arvan, et niimoodi on seda vist kõige lihtsam kokku võtta ja kirjeldada nii et ma olen ennegi sellist tööd teinud, ma olen süstemaatiliselt üritanud organisatsiooni suutlikkust tõsta mitmes aspektis, et äh, see ettevõte muutuks küpsemaks. ja kokkuvõttevalt äh, tähistame siis oma esimest kümnendit kolmekümnendal novembril Barcelonas. kutsume teid kõiki sinna külla. ja meie moto on päikese jõud tuua maa peale. see on väga oluline sõnum, sest et tuumasünteesi energia ei ole mingisugune suvaline energiaallikas, vaid see on energia, mis kasutab päik-, tähtede jõudu ja energiat ära. vanad kreeklased juba tahtsid lennata päikese jõul lindudena, kasutades selleks jumalate äh, tarkust. Äh, lendamisega oleme jõudnud juba päris kaugele teadmised, internet, Äh, kunst äh, või tehisintelligent, selles osas oleme astunud väga suuri samme edasi. päikesega on meil veel natuke raske, aga kui te aitate, siis saame sellega ka hakkama. suur tänu, härra direktor, selle ettekande eest ja nüüd on meil võimalus küsimusi esitada. härra Sean Kelly, palun. Eh, thank you very much to <coughs> all the speakers. aitäh kõikidele kõnelejatele, see on tõesti kõrgtehnoloogiline teema, aga see on ka väga huvitav ja see on väga tähtis. mul on üks lihtne küsimus. ma nägin nendel lüümikutel e, seal ka potentsiaali piiramatult energiat toota ja kõneleja ütles, et see täiendaks siis taaskasutatavaid energiaallikaid, aga kui on potentsiaal piiramatult energiat toota, siis kas see ei asendaks siis kõiki muid energiaallikaid kulutõhusal viisil? ja teiseks, arvestades neid eeliseid, mida selline tehnoloogia pakub, siin viidati ka Ameerika Ühendriikidele milline on kolmandate riikide panus, riigid, kes on Euroopa Liidust väljaspool, et kõik see teadus ja arendustöö kaasaks ka neid, kas nad on sõltumatud ja kui meil on see piiramatu energiavaru, kas nad siis lihtsalt haagivad ennast meile külge ja saavad ka sellest niisama kasu, aitäh! suur tänu, kolleeg Puhhe sotsiaaldemokraatide nimel. eelmine kõneleja esindas Rahvaparteid. tere hommikust, tere ka kõnelejatele suur tänu selle ettekande eest, eriti mis puudutas ITER-i rahastamist ja ka aitäh selle teabe eest, mis puudutas olukorra ülevaadet. eelmisel aastal vastutasin teemade eest, mis puudutasid ITER-it ja ma tean, et väga palju on korda saadetud, arengud on olnud positiivsed ja seda kinnitas üle nii Kontrollikoda kui ka Euroopa Parlament. ma tean ka, et äh, see teave, mis puudutab rahastamist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, äh, realistlik äh, pro-, programm on võtmetähtsusega, et seda projekti jätkuvalt usaldataks, muudatusi on sisse viidud, parandusi enne, kui eelarve eelnõu heaks kiideti, seega ma ei tea, kas need numbrid on realistlikud. teisalt on meil vaja seda projekti ikkagi piisavalt rahastada, sellepärast et äh, ebapiisav rahastamine viib viivitusteni. ma tahtsin küsida, et kas te olete kaalunud ka muid rahastusallikaid, mitte ainult riigi rahastust kas te olete mõelnud ka erapartnerite kaasamisele, et oleks mingi avalik erapartnerluse ühisrahastamine ka ITER-i puhul? kui me peame kulutama kümme miljardit eurot, siis meil on vaja ka teatud tagadus, tagatisi. komisjon on mõõtnud ka erimeetmetele, mis puudutavad kümmet protsenti Ameerika Ühendriigid ütlevad, et viivitused võivad olla ligi kaks aastat. milline on teie suhtumine sellesse? millist mõju avaldaks selline viivitus kogu projektile ja kuidas te siis edasi läheksite? milline on olukord komisjonis, mida komisjon arvab, kas komisjon hakkab seda teatist käsitlema? aga väga keeruline on ju lõppotsust langetada enne, kui ei ole toimunud novembri nõukogu. mis on teie seisukoht? mis on Euroatomi seisukoht eh, kohtumisel ja mida te novembris siis käsitlema hakkate? seitsekümmend viis protsenti kogukuludest on suunatud eh, teadusuuringutele ja innovatsioonile ja te mainisite ka, et eh, on ka kõrvalprodukte. kas te võiksite seda üksikasjalikumalt käsitleda, mida see endas sisaldab ja võib-olla peaks läbi viima ka nende kohta eraldi uuringu? lõpetuseks, Prantsusmaa jätkuvalt panustab kakskümmend protsenti kogu kuludest. kas Prantsusmaa on juba tuttav uute plaanidega? mis puudutab uut ajakava aastani kaks tuhat kolmkümmend viis ja milline on Prantsusmaa seisukoht? keeruline on öelda või keeruline on ette ennustada Brexiti läbirääkimiste tulemusi, aga minu küsimus on ka, milline on Suurbritannia seisukoht tulevikus ja dokument Tšeki projekti kohta. kas, kas teil on ka äh, suur, teada Ühendkuningriigi ametlik seisukoht. aitäh, järgmine kõneleja, palun roheliste nimel proua Harms. aitäh. ma tahtsin öelda kahte asja, sellepärast et äh, ITER-i puhul käsitletakse pidevalt äh, ühte asja te ütlesite, et ühele saab, ühele aspektile saab tugineda. nimelt kulud ainult kasvavad, see on ette ennustatav. seda näitavad ka uuringu tulemused, mis on toimunud juba viiskümmend aastat ja teine asi, millele, milles me oleme, võime tugineda, on see, et ITER ITER-i puhul peame teatud raskustega silmitsi seisma. nüüd äh, Euroopa Liidu küsimus, Euroopa Liit on kulutanud äh, investeeringutele juba nii palju raha ja kas me saame sellega väl-, vastu astuda kliimamuutustele äh, uurimistegevuste kaudu. nüüd, mis puudutab puudutab Euroopa Liidu toetusi, siis te olete alati viidanud protsendile Euroopa Liidu üldisest eelarvest, aga minu arvates oleks mõistlikum ja võib-olla komisjon saab mind ka täiendada, te võiksite meile öelda selle protsendi määra ITER-i rahastusest, mida kulutatakse Euroopa Liidu energiaeelarvest aitäh! siis oleks see pilt natukene teistsugune, ma arvan, aga ma arvan, et kolleegid, kes rää-, otsustavad teadusuuringute eelarve osas, peaksid küll teadma, kui palju me oleme suunanud raha energiauuringutesse ja kui suur osa sellest energiauuringutest omakorda on suunatud ITER-i äh, baasuuringutesse tegelikult on juba viiskümmend aastat seda asja uuritud ja teine asi, mis mind veel huvitab, kuivõrd te nii ise rõhutate seda, et teil on suured nii-öelda mõjud tööstusele laiemalt, kas siis vahepeal on leitud ka ITER-i uuringuteks erasektori vahendajaid, kas on mõni suurem ener-, energiaettevõte, kes on sellesse panustanud, te loodate, et mingil hetkel ettevõtted hakkavad äh, ka sellesse investeerima, kas praegu on mõni selline ettevõte juba? Well, thank you very much. aitäh. nagu nägite, siis härra Puusek pidi minema täitma muid kohustusi ja ma asendan teda. härra Lamassöör palun. tänan, härra esimees, mul ei ole au kuuluda ITRE komisjoni, kuid äh, ma tänan, et annate mulle sõna. ma olen koos paljude kolleegidega eelkõige eelarvekomisjonis jälginud seda projekti juba pikki aastaid, peame seda oluliseks, sest äh, nagu kõnelejad ka seletasid, on see ainus äh, alusuuringute suurprojekt kus Euroopa Liit on maailmas eestvedajaks. Äh, mängus on väga palju päikeseenergia, äh, tundma õppime, see on kallis, see võtab palju aega, see on kompleksne. projekti juhtimise osas on tehtud palju vigu, on olnud palju lisakulusid ja meil on väga hea meel näha nüüd, et uus meeskond, mida juhib härra Bigot, Äh, ja ka Euroopa Komisjoni pool äh, F4E amet on meil äh, nüüd ka tagatiseks, et asjad hakkavad paremini minema ja meil on selle üle hea meel. minu küsimus on, see on väga pikaajaline projekt. Euroopa Liit on eelarve osas vägi, väga hästi asjad korraldanud selleks, et rahastada poliitikaid vähemalt keskmises perspektiivis läbi meie mitmeaastaste finantskohustuste ehk siis läbi mitmeaastase finantsraamistiku ja praegu valmistame ette äh, kohustusi järgnevaks viieks või seitsmeks aastaks. aga kuidas on teiste partneritega? kas meie teised partnerid võivad anda mitmeaastasi rahastamistagatisi, mis on sarnased meie omadega, kas üksikult või siis äh, liikmesriikide ministrite nõukogu raames. olukord äh, on muutunud üsna paradoksaalseks. partnerid tagasid finantseeringut, kuid meie ei ole suut-, olnud suutelised seda tegema. me selle, selle probleemi me ületasime tol korral, aga kuidas on olukord nüüd, millised on praegu väljavaated lähiaastateks? Merci, monsieur. Euh, suivant, euh, monsieur Zanonato Grazie Presidente. Sono stato anch'io. Sanonotto. aitäh. ka mina käisin Karandashis ja külastasin seda koha peal. ma olen alati väga innukalt tuumasünteesi projekte jälginud ning juba kolmkümmend 30 aastat on sellega tegeletud, uuringud pärinevad isegi kuuekümne aasta tagusest ajast. professor Antoni, kes oli tol ajal Füüsika Instituudi juht ja tema poeg eh, George on, kellega te ilmselt olete tuttavad, sest nad olid selles projektis ühed peamised eh, osalejad. räägin ühe loo. kolmkümmend aastat tagasi viidi, käivitati see projekt, äh, RF-i e projekt ning Karandashis, Kadarashis alustati ehitusi ja ma küsisin, et kui palju aega Giorgio see kõik võtaks, tema arvas, et kakskümmend aastat. kümme aastat hiljem ta ütles, et läheb veel kolmkümmend aastat ja paar aastat tagasi küsisin uuesti ja ta ütles, et jah, neljakümne aasta pärast ehm, kõik läheb tööle. aeg ehm, muutub pikemaks, mida kauem oodata. ehk siis Kadarashis ma mõistsin mis täpselt toimub, kuidas see tehnoloogia areneb, mis on need kõrvalarengud ja lõppude lõpuks see seade näitab meile, et see töötab kolmkümmend, arvati, et see töötab kolmkümmend minutit, nüüd kuuskümmend kuni kolmkümmend minutit. ja arvestades seda, et viisteist miljardit on juba kulutatud, tekib äh, küsimus, kaua see seade peab töötama. koha peal. seda kõike on väga ilmekalt kirjeldatud, aga me peame ikkagi ka probleeme arvesse võtma. nii positiivseid kui negatiivseid külgi korraga, me ei saa olla liigselt innukad ja unustada kriitikat. minu küsimus on, mida te arvate, kui kaua läheb veel aega, et see masinavärk tõestaks selgelt, ehm, kaua see süntees aega võtab? mis ehm, demonstratsioonidest me siin räägime, kas siin on juttu ühest seadmest, mis toodab rohkem energiat, kui ta ise ära kulutab või on meil võimalus tõesti ka energiat selgelt toota. ITER seda ei tee. praegu ollakse katsetusfaasis, et viiaks näit-, selge on, et süntees toimib. ma tahaksin saada selgemat ülevaadet ja vähem sellist äh, kallutatud, vaid teaduslikku ülevaadet, mis on sellise ettevõtmise boonused. nüüd kolleegid, aitäh ja dalla città di Copern- dove ho insegnato anche Copernico. mina pärinen Kopernikuse linnast ja olete sellega kindlasti tuttavad. me, Galileo on meie linnast pärit, meil on suur äh, ajalugu selles vallas. nii, aitäh, mul on suur rõõm siin täna olla. ma olin Kadarashis pool aastat tagasi või natukene rohkem aega tagasi ja see avaldas mulle väga suurt muljet, ma julgen äh, seda kõigile soovitada, kellele see teema huvi pakub, minge ise koha peale, see on täiesti erinev sellest, kui lihtsaid äh, pilte vaadata seinalt. mul on üks poliitilisem küsimus pigem, seda on juba ka varasemalt tõstatatud eri formaatides küsimus, mida ma esitasin, puudutas varasemalt Venemaa rolli, sest äh, Venemaaga on suhted keerukad Euroopa Liidul ja te veensite mind, et äh, siiani Venemaa on kõiki oma kohustusi täitnud. nüüd on meil Ameerika Ühendriigid, kus kliimapoliitika on erinev varasemate presidentide ametiaegadega võrreldes. ja mu küsimus on, kas see on avaldanud mõju ka aruteludele, mis on toimunud Ameerika kolleegidega? kas äh, on nad nüüd äh, pigem kahtlevad äh, arengute osas? mis puudutab härra Zanatot, siis tema on sellega sama tuttav kui mina, ta teab, et nii palju raha on juba sellesse projekti investeeritud, oleks rumal sellega praegu lõpetada, sest äh, me oleme olukorras, kus me siis oleme lihtsalt väga palju raha raisanud ja see summa on tõesti suur, kui me nüüd lihtsalt selle projekti kõrvale heidaksime praeguses etapis, aitäh! suur tänu! nüüd on ka minul võimalus lihtne küsimus esitada. kui soovite, siis ma esitan oma küsimuse prantsuse keeles, kui nii on lihtsam. hästi, sellisel juhul esitangi järgmise küsimuse. kõik äh, mida tähendab kõige laiem partnerite osalus või siis Euroopa Liidu partnerite osalus? mida see, kas see tähendab rahastamist, tehnilist, toetust, mida see täpselt tähendab? kui osalemine on laiem, näiteks Korea, Jaapan, Ameerika Ühendriigid ja veel mõned teised riigid. Tokamak oli Vene reaktor, nagu me teame, ka Tšehhi Vabariigis oli meil oma väike Tokamak Prahas, pealinnas, ülikooli juures muidugi on väga-väga tähtis teadusuuringuid jätkata. mina olen töötanud teadusuuringute vallas ja ma tean, et ei ole võimalik planeerida ette. selle, see, see on nonsenss. meil on eesmärk, mida me järgime. Äh, äh, kaks tuhat kakskümmend viis on meie eesmärk praegu, et et me peame alustama tegevust reaalselt. ei saa öelda, et tegelikult kaks tuhat kolm, aastal kaks tuhat kolmkümmend viis unustame primaarsed energiaallikad. see oleks nagu nagu me võiksime näha midagi, mida me näha ei suuda see on nonsenss, mina arvan, et see on äh, erakorraline projekt, see on kõige olulisem projekt Euroopa teadusuuringute vallas. ja kui päikesel on võimalik selline tegevus, siis ka meie peame olema selleks suutelised. minu küsimus on väga lihtne. kus on kõige suuremad takistused teie meelest? läbirääkimistel, eh, e-, mis seisavad ees novembrikuus. suur tänu! Euh, vous demandait si vous pouvez kas te võib-olla siis äh, saaksite vastata meie küsimustele? Thank you very much uh,, chairman, thank you, honorable members. aitäh, üritan vastata komisjoni seisukohast eri, peamistele teemadele, mis tõstatusid. härra Pigo ja härra Schwemmer esitavad ka oma seisukoha ja ma arvan, et meil on siin tegemist praegu eksamiga, mis näitab, kas me oleme hea meeskond, kas me täiendame üksteist ma arvan, et nüüd äh, härra Kelly tõstatas äh, selle piiramatu energiavaru küsimuse ja kolmandate riikide panuse. komisjoni seisukoht on olnud väga läbipaistev. äri sünd-, tuumasüntees on seda saame käsitleda alles pärast Iiterit äh, sajandi teisel poolel ning äh, see on meiega välja öeldud eesmärk seoses kliimapoliitikaga, et sajandi lõpuks jätaksime kõrvale kõik fossiilkütused. lühiajaliselt meie peamune, peamine eesmärk on välja arendada taaskasutatavad energiaallikad, peamiste energiaallikatena ja samaaegselt rohestamine ning äh, gaasile toetamine, aga pikaajaliselt äh, teaduskogukond äh, tahab sellist kindlustuspoliitikat, et me saaksime tugineda, kas me saame tugineda äh, taastuvatele energiaallikatele sada protsenti või on meil vaja mingeid täiendavaid lahendusi või on meil hoopis mingid muud tüüpi mitte fossiilallikas, päikeseenergia ja nii edasi. väga palju küsiti raha kohta. ma arvutasin siin ise, et projekti kogukulu, mida me oleme praegu tutvustanud pärast kõiki neid muudatusi, kogukulu on kuskil kaheksateist koma kaheksa miljardit. ehitusfaasis Euroopa panustab neljakümne seitsme protsendi ulatuses ja hiljem siis äh, nelikümmend kolm protsenti esimeses etapis on meie panus kõrgem, sest äh, meil on see tehnikat edasi minna ja kui asi läheb käiku, siis panus väheneb. aga kui nüüd vaadata seda kaheksateist koma kaheksat miljardit ja täiendavalt siis kokku kakskümmend miljardit ning äh, siin suures plaanis enam-vähem arvutada, sest projekt kestab ju üle kolmekümne viie aasta, kui nüüd vaadata seda pikaajaliselt kogukulusid ja jagada see aastate lõikes, siis see on meie kindlustus. ehk siis viissada viiskümmend miljonit aastas kolmekümne viie aasta peale, see on selline üldine arvutus, mida võib teha, aga see näitab, mis on nende arvude suurus, millega me silmitsi seisame. nüüd projekti algatajate nägevus ja, nägemus ja see kehtib ka praegu, komisjon on leidnud, et üksinda seda teha ei saa. ei hiinlased ega meie ega venelased, kellel on teatud tehnoloogia, üksinda seda teha praegusel hetkel on liiga kallis. ja tõsi on ka see, et Euroopa on siin juhi rollis tehnoloogia vallas, sest meil on JET mis oli äärmiselt oluline, aga meil on vaja ka tehnoloogiaid ja materjale koostööpartneritelt, me peame ühiselt õppima, see on rahvusvaheline projekt, mis toob kasu kõigile, aga Euroopa on siin juhtrollis, meie haldame seda projekti ja me saa-, lõikame sellest ka kasu. lühiajaliselt Euroopa on taganud projekti rahastamise aastani kaks tuhat kakskümmend. kõik partnerriigid on heaks kiitnud selle uue lähtealuse ehk siis kõik siseriiklikud asutused on panustanud, kõik partnerriikide esindajad on selle heaks kiitnud sellega kaasneb ka poliitiline kohustus ja meil on plaanis ITER-i partnerite ministrite kohtumine järgmise aasta teises pooles, et ka saada poliitiline toetus mitte ainult Euroopast, vaid kõikidest partnerriikidest ja juba praegu võin öelda, et Jaapanis, Hiinas, Lõuna-Koreas, Venemaal see poliitiline toetus, mis on sarnane, mida me saame või ei saa siis nõukogu mandaadiga, neil, nendes neljas riikides on see edasi arenenud või juba läbi viidud, Indias arutelud alles käivad, peaminister peab langetama lõppotsuse, ministeeriumid on seda praegu toetanud, aga peaminister kinnitab selle üle viimasel Euroopa Liidu India tippkohtumisel viidatakse järeldustes ka India panusele ja koostööle Euroopa Liiduga selles vallas ja siis on meil Ameerika Ühendriigid. Ameerika Ühendriikide kohta ka küsiti juba eelmise presidendi ametiajal ütles, et nad hindavad selle aasta lõpus seda olukorda uuesti. Nende Teaduste Akadeemia ja Energiaministeerium hindavad uuesti projekti edukust. ja nüüd president muutus, seega on normaalne, et uus president analüüsib seda olukorda uuesti, meil ei ole praegu selgeid negatiivseid märke, lähen ise Washingtoni järgmisel nädalal ja Teaduste Akadeemia peaks selle kuu lõpuks oma tulemustega välja tulema ning Energiaministeerium aasta lõpuks, seega Ameerika Ühendriigid on meiega sarnases olukorras. me eeldame, et liikmesriigid ja parlament annavad meile mandaadi ja Ameerika Ühendriik ka tegeleb selles vallas omalt poolt, aga sarnaseid viivitusi meil ei ole, meil ei ole viivitusi uusi ette nähtud, sellepärast et kõik need asjad olid ette nähtud juba varasemalt palju küsimusi esitati ka teadusuuringute ja spin-offide kohta, nagu ma ütlesin oma ettekandes, tööstuse roll muutub päev-päevalt olulisemaks. tegemist on, oli projektiga, millel oli väga halb maine, seda peeti probleemseks projektiks, maksed viivi-, hilinesid, kõik hilines, aga nüüd äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algusest äh, partnerid, ettevõtjad, lepingupartnerid on väga kiiresti edasi liikunud ja nad tõesti panustavad, seegi tööstus panuta, panustab positiivselt, asjad arenevad. me ei ole praegu veel selles faasis, et me võiksime ette näha erarahastust, sellepärast et äh, tuumasünteesi kasutamine kommertseesmärkidel ei ole veel tõendatud. siin on juttu teistest tehnoloogiatest, materjalidest, aga loodetavasti, kui ehitustegevus on lõppenud, siis on see võimalik aga ausalt öeldes me praegu ei väida, et see olekski hetkel võimalik erasektorit kaasata selles vallas. Prantsusmaa on üle kinnitanud oma panustuse, nad mat-, maksavad jätkuvalt kakskümmend protsenti, arvestades, et see asub Prantsusmaal ja kõige kõrgemal tasandil on see kinnitus saadud. ma arvan, et ma olen vastanud kõikidele küsimustele ja nüüd annan sõna kolleegidele, aitäh! aitäh! kahjuks äh, on meie aeg natuke piiratud, nii et palun kõnelge nii lühidalt kui võimalik. esimest te rääkisite prantsuse keeles, kui lubate, vastan ka mina prantsuse keeles. minu esimene vastus puudutab teie märkust, härra esimees. täna on loogika selline, et meil on ühtlasi tööstusalane projekt ja teadusprojekt. ja meie vastutus täna seisneb selles, et me peame ehitusfaasi viima tööstuslikku faasi, arvestades sealjuures parimaid tavasid suurprojektile omaselt. ehk siis meil peab olema väga range planeerimine. see on see, mida me tegime aastal kaks tuhat viisteist koos kõigi osalippooltega, sest enamus part-, enamus tarnijatest on nüüd välja valitud ja minu isiklik kohustus koos kõigi, kogu meeskonnaga on see, et ajakava oleks ambitsioonikas, best technical achievable schedule inglise keeles, aga et oleks ka realistlik ja et me oleme ka nüüd täna sellest kinnipidamise teel, kuigi lahendus, küsimus on, et kuidas nüüd hakkama saada ettenägematute asjaoludega, aga teaduse seisukohast on selle projekti eesmärgiks näidata, mida siiamaani ei ole kunagi veel näidatud, ehk et äh, kui me plasmat kuumutame teatud energia hulga, hulgaga eh, ehk siis vesinikku kuumutades, saame me kümme korda suurema energia hulga äh, tuumasünteesi tulemusena, ehk siis äh, on jäänud teatud rida teadusküsimusi, mida on lahendada vaja. ja selleks ka kogu see projekt ja siin, härra esimees, teadlasena no, olen ka mina, me ei tea täpselt, mida me avastame. me teame, mida me võib-olla avastame midagi veelgi huvitavamat. seega ma arvan, et tuleb usaldada teadust, tuleb usaldada insenere. kui me õigesti läbi, lõpule viime selle ehituse, siis anname ka teadlastele võimalused edasi töötada. aga nüüd küsite, milline on ajakava? kaks tuhat kakskümmend viis esimene plasma ehk siis, et need äh, magnet, e, erinevad ruumid on äh, selleks ajaks paigas ja peamine väljakutse ongi assembly ehk siis kokkupanek erinevate, kogu maailmast kokku, kokku toodud osade kokkupanek. hetkel me viime läbi kvaliteedikontrolli, mis on väga põhjalik selleks, et äh, see kokkupanek äh, oleks edukas ja minu jaoks on see peamine küsimus. nüüd aga, mis on siis partnerite panus, küsisite. iga partner annab äh, materiaalse panuse ja see rahvusvaheline koostöö on eeltingimus, kui me tahame olla edukad. konkreetne näide täna. Äh, Lansa David, selles olevat korealased ja eurooplased hiljuti Korea ja Itaalia partnerid kohtusid selleks, et parandada äh, mõlema tõhusust ja kokkuvõttes jõud-, saavutati ehitusel suurem tõhusus. seega minu jaoks kõigi partnerite panus, nii et ühest küljest on muidugi rahaline, aga teiselt, teisest küljest just inim- ja tööstuspanus, ma arvan, on kõige suurem lisandväärtus, mille annab rahvusvaheline koostöö. nüüd äh, küsiti, mis on teiste partnerite kohustused, milline, millised on nende pikemaajalised suutlikkused pärast aastat kaks, kaks tuhat kakskümmend viis samuti. igal riigil on oma eelarvemenetlus. Jaapanist just praegu tulen. Jaapanis ei ole nagu Euroopas mitmeaastast eelarve planeerimist, kuid Jaapani parlament valitsuse taotlusel võtab poliitilise seisukoha mille kohaselt äh, arvestades üldist äh, projekti kulude hinnangut kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis, äh, võtame kohustuse tagada eelarve, mida hetkel planeeritakse aasta-aasta kaupa, selleks et saada lõpuks siis see kohustuse täitmine tulemusena. meil on hetkel Ameerika sõpradega raskusi, nagu me kõik teame, president Trump tegi eelarve ettepaneku kahekümneprotsendilise kärpe teadusuuringute eelarves. ITER oli siin äh, toetuskõlbulik, nii et me teeme intensiivset äh, tööd Ameerika ametivõimudega hetkel selleks, et Ameerika sõbrad annaksid üheksa protsenti, et oleks äh, seadmed, mis võimaldaksid sajaprotsendiliselt töötada koostöös Ameerika teadlastega, et me jääksime selle mehhanismi juurde Ameerika ametiasutused jaanuari alguses kaks tuhat seitseteist planeeris need kulud väga täpselt ja nüüd peab kongress igal aastal sellega kinnitama. küsisite nüüd, mis oli Brexiti tähtsus, ma pean ütlema, et loomulikult ma siin ei saa poliitika kohta midagi öelda, kuid otsekohe pärast äh, Briti rahva otsust Äh, Brexiti teele asuda, olid mul kontaktid Briti ametivõimudega, nad kinnitasid, et tuumasüntees on äärmiselt tähtis tehnoloogia Suurbritannia jaoks, et ITER on sümboolne projekt edasi liikumaks ning et nende otsus on äh, teha ettepanek jääda projekti osaliseks ja nagu te teate, brittide panus on ka väga suur Äh, nüüd poliitiliste aspektide osas peavad leidma lahenduse komisjon ja parlament ja lõpetuseks ja ma lõpetan, ma tean, et aega on vähe. ma olen realist, ma arvan, olen ka entusiast, sellepärast et sedasorti projekti ei saa edendada, kui puudub entusiasm, kui puudub positiivne suhtumine ja kui me ei usu, et see annab lisandväärtust, aga ühtlasi olen ma ettevaatlik. me näeme, kuidas igapäevaselt peavad koos töötama kolmkümmend viis riiki, insenerid, eh, huvid ei ole tingimata samad. ma tean, kui raske see on. ja seepärast on väga tähtis, et eh, Euroopal, kellel on siin väga tähtis roll, näitaks end ost-, otsusekindlana, sest meie veame seda projekti eest. ajakava on praegu selline, et kui üks osapool ei panusta oma seadmete ja meeskondadega, siis kõik lükkub edasi ja iga päev tähendab kaks miljonit kulusid. sellepärast me töötame ööl ja päeval põhimõtteliselt selleks, et ajavahest kinni pidada ja ma tänan teid tähelepanu eest. suur tänu. head kolleegid. võib-olla olete tähele pannud, et äh, noored naisterahvad äh, ühinesid meie kõnelustega. tahaksin hetkeks katkestada siis meie töö tegemist on äh, libe Girls to Leader üritusega. ja ma tahaksin neid tervitada meie koosolekul. ja järgmisena vastab edasi härra Schwemmer. enamusele küsimustest on juba vastatud, kolleegid poolt, seega saan teha lühidalt. mis puudutas avaliku erasektori partnerlust, on selge, et ITER on teadusreaktor ja siin on ka rahu aspekt oluline. Gorbatšov ja Reagan leppisid kokku, et intellektuaalne omand kuulub kõikidele rahvastele ja see takistab erainvesteeringuid loomulikult, sest eraettevõte tahaks ju saada omanikuks ja saada tagasi oma investeeringuid. seega see on demonstratsiooni eesmärkidel, rohkem on rohkem avatud teadmiste projektiga, see on ka väga hea iseenesest. sageli küsitakse, kuidas Venemaa ja Ameerika Ühendriigid ja kõik teised teevad siin rahumeelset koostööd. ma pean ütlema, et mul oli ka kahtlusi, kuid asjatult need olid, see tõesti toimib. ja proua Harms võib-olla vastan saksa keeles sellele. küsimus kulude kohta võrreldes teiste teadusuuringute ähm, kuludega, ma ei tea, milline on teie teadusuuringute eelarve aga võib-olla lähtun sellest, mida ütles härra Toomas, nimelt viissada, kuussada miljonit eurot on aastas see eelarve, Saksamaal antakse kakskümmend miljardit taastuvatele energiaallikatele aastas. Euroopa Liit annab äh, aga, ostab aga ühe miljardi eest päevas sisse energiat, nii et ma arvan, et see on täiesti mõistlik äh, lahendus sellesse investeerida Hiina teeb sedasama ja oleks äh, väga suur viga, kui me hakkame äh, võrdlema siin neid hindu ja ei suuda tegelikult arvestada seda, kui suured on energiakulud praegu, seda väikest summat kulutada. Ähm, aga kulude kohta, mida alguses küsiti, ma võrdleksin seda lendamisega. Len-, eelmised lennuliinid olid pikad, see oli väga kallis, ei olnud väga hea keskkonnale aga nüüd me näeme, et lennuliiklus järjest rohkem ka keskmistel vahemaadel domineerib. ja me näeme, et ökoloogiline kulu on isegi väiksem kui kiirrongidel. me oleme näinud uusi arenguid, elektridroonid kannavad inimesi, võib-olla tulevikus saame me ka juba individuaalreiseni kavandada. tuumasüntees äh, saab olema oluline suurtele linnastutele ja odav see ei saa olema. ja kui me ootame veel viiskümmend aastat, siis võib-olla tuumasüntesi rektorid muutuvad väiksemaks ja odavamaks, aga see on tõesti väga pikaajaline tendents ja see kehtib kõigi uute tehnoloogiate kohta. ja ma arvan, et see oligi, mis oli jäänud veel kolleegidele ütlemata, nii et tänan küsimuste eest Well, excuse me uh,, maybe I... Ante andeks, võib-olla üks väike, võib-olla pooleminutiline küsimus, jah? teine voor, Rebecca Harms soovib esimesena. Because uh, I, I am really mind väga huvitab päriselt uh, see seos selle vahel, kui palju me kulutame ITER-i uuringutele ja kui palju me kulutame teadusfondides teistele energiaalastele uuringutele. see tundub äh, väike summa meie üldises Euroopa Liidu eelarves. kui me täpsemalt vaatame, kui palju me kulutame energiale, siis võib-olla see pilt muutub. suur tänu. ja härra Rüübin. ja, recht herzlichen Dank äh, suur tänu, ma vabandan, et tulin natukene liiga hilja sellele arutelule, asi oli see selles, et meil oli ühes teises komisjonis veel hääletus, mind huvitab see, et kuidas äh, rahvusvahelised lepingud, kuidas nendega on lugu, kuidas on eelarve, milline, kui suur osa eelarvest on rahvusvaheliste lepingutega kaetud ja milline on ajakava? kolleegid, kas keegi soovib veel küsida? suur tänu, seega teine vastuste voor, küsimuste voor on läbi ja nüüd annan sõna külalistele vastuseks. On these two questions, thank you. Thank you, on the aitäh. proua Harmsi küsimusele vastuseks. mul ei ole täpselt arve, kui suur on ITER-i eelarve võrreldes Horisont kahe tuhande kahekümnega või võrreldes sellega, mida me energiale kulutame aga kui me võrdleme energiaallikatega, siis meie tegevused energiavaldkonnas, see, see, nende iseloom on teistsugune. näiteks Euroopa ühendamise rahastu, piiriülesed äh, ühendused näiteks energia ja elektri ja gaasi vallas, ülejäänud on, on tulu teenivad tegevused, ehk siis energiainfrastruktuur on seotud äh, tulude teenimisega kui me aga me räägime teadusuuringutest energiasektoris, siis see, mida me uurime, innovatsioon või algsed tehnoloogiad, mida meil vaja on, seda ei ole, seda ei ole vaja rakenduseks. nii et energiaeelarvest äh, ma ütleksin, ITER lühikeses äh, perspektiivis on suur summa võrreldes teiste teadusuuringutega, aga täpsed arvud me edastame teile rahvusvahelise koostöö osas palun Bernardil sõna võtta. aitäh rahvusvahelise koostöö osas. Äh, see projekt kindlasti on atraktiivne osalistele. ITER-i liikmed teavad, et ei ole, äh, et kui me koos ei tegutse, siis me edukad ei ole. Äh, liikmed on tõesti pühendunud, küsimus on, kas on poliitilisi muutusi, mida me oleme praegu näinud äh, siiamaani, et tuumasüntöös on niivõrd äh, suur asi liikide äh, jaoks, et vaatamata poliitilistele erimeelsustele kõik tahavad osaleda. on ka mõned uued riigid, kes ei ühine täisliikmetena ja see ei olegi võimalik, sest täisliige peab andma ka materiaalset toetust ja üheksakümmend protsenti on nüüd liikmete vahel see ka ära jagatud, kuid mõned riigid tahavad veelgi kaugemale minna ja me teavad, et tuumasünteest on, tasub seda ära. ja meil on Austraalia juhtum. Austraalia ei ole väga tugev sünteesi vallas, aga nad tahavad rohkem teada ja ne-, ja vii-, neil on viieaastane programm ITER-i kontekstis. Nad annavad rahastust ja toetust selleks, et äh, edasi liikuda. võib-olla ma nüüd täpselt ei vasta, aga küsimus oli, mis on ajakava ja mis on siis äh, see prototüüp? aasta kaks tuhat kakskümmend viis, kui kõik äh, läheb edukalt, siis me äh, tõestame, et me oleme selle seadme korralikult üles ehitanud vastavalt ootustele. siis on vaja täiendavaid seadmeid, tellimust ja alustame kaks tuhat kakskümmend kaheksa esimesi eksperimente. kaks tuhat kolmkümmend viis oleme valmis selleks, et me toodamegi energiat. viissada megavatti toodame me viiekümne megavati plasma põhjal toodame me seda. mina arvan, et läheb kümme aastat selleks, et uurida kõiki võimalusi, mis on sellel seadmel. et, et me saaksime siis teada, kuidas me optimeerime seda esialgset ülesehitust ja, ja operatsiooni ehk mitte enne aastat kaks tuhat kolmkümmend viis ei saa me selget potentsiaali äh, siis demovariandi ehitamiseks ja demo kaasatakse täielikult energiavõrgustikku, see peab töötama stabiilselt selleks, et toota energiat ja andma siis oma panuse energiavõrku. tuumasünteesi on põhimõtteliselt turvaline seda, seda saab moduleerida ja sellepärast ma ütlen, et see võiks olla täiendavaks äh, taastuvenergiaallikatele, seda saab peatada, alustada uuesti ja jälle peatada. see on väga suur eelis ja minu, mina arvan, et kui kõik läheb edukalt aastal kaks tuhat viiskümmend viis, kaks tuhat kuuskümmend, on meil tööstuslikult ka konkurentsivõime olemas nii et ma arvan, et äh, sajandi teise poole keskel on võimalik mõelda sellele, et tuumasüntees asendab praegused äh, soojuselektrijaamad, mis praegu töötavad, aga võime ka soojust, äh, soojaenergiat pakkuda, mitte ainult elektrit. aga mõtleme, kui palju aega läheb kui palju aega läks sellest, kui hakati Texases naftat puurima ja kui tekkis suur tööstus, kulus sajand. suur tänu. ma arvan, et teadusuuringute puhul on päris tavaline, et, et praktilised rakendused ei tule otsekohe järele, igal juhul kõik see on väga paljutõotav, nii nagu te seda tutvustasite meile, see on ka ja see tagab meile ka rahumeelse koostöö ja rahvusvahelise koostöö osas on see suurepäraseks eeskujuks kõik, kogu maailma kontekstis, kõik suurriigid osalevad selles projektis. selliste projektide läbi liigume lähemale rahumeelsele arengule maailmas. suur tänu, see oli väga huvitav arutelu suur tänu härra Toomasele, härra Bigole ja härra Schlemmerile. ja loodan teiega peatselt uuesti kohtuda. see projekt on tõest-, väärib tõesti meie komisjoni toetust. No, but it's so interesting that I, I, you, thank you. Please come inside. Österreich hat Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Well, dear colleagues, we... kallid kolleegid, lähme edasi koosolekuga. Point. järgmine punkt päevakorras Euroopa Kontrollikoja ülevaate aruanne energia ja kliima kohta proua Harmsi ei ole saalis, keda see teema ilmselt huvitaks. kui ta tõesti roheline oleks. kahjuks on ta lahkunud. noh, mõistetav, tal on teisigi asju täna teha. aga härra Phil Wynne Owen on liitunud meiega Euroopa Kontrollikojast ja palun, sõna on teil, härra Owen suur tänu, härra esimees, ja suur tänu selle võimaluse eest tutvustada teile meie ülevaate aruannet äh, siin väga olulise komisjoni ees. Äh, Olivier Bourgeois on meie kontrollikojast on minuga täna liitunud. täna hommikul rääkisin ma väga lühidalt äh, sellel samal teemal juba eelarve kontrolli komisjoni ees ja ma nüüd vabandan nende ees, kes seda kõike on juba siis seega kuulnud aga teie, teile pakutav ülevaade on natukene detailsem, eriti mis puudutab energia üleminekut. slaidid on näha siin üleval ekraanidel. meie ülevaatearuanne ei ole sugugi audit. see keskendub laiadele teemadele vastavalt avalikule informatsioonile või meie enda poolt avalikustatud audititele või teiste Euroopa auditiorganisatsioonide poolt see ülevaate aruanne keskendub kolmele asjale kõigepealt. annab see ülevaate selle kohta, mis Euroopa Liidus toimub. see teema on keeruline, nagu teate, ja väga raske on leida mujalt sõltumatut selget ülevaadet. teiseks antakse ülevaade selle kohta, mida Kontrollikoda ja Euroopa Liidu äh, Äh, kõrgemad auditinstitutsioonid ehk SAI-d on teinud viimastel aastatel ja siis äh, peamised probleemid selleks, et äh, pakkuda siis sisendit praegustele seadusandlikele debattidele, aga ka meie tuleviku audititele esimene punkt, mis Euroopa Liit on ette võtnud, energia ja kliimamuutused on omavahel väga tõsiselt äh, seotud, energia tootmine peaasjalikult äh, fossiilkütuste põletamisest ja energia kasutamine näiteks tööstuse, kodumajapidamiste või transpordisektori poolt annavad umbes seitsekümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu äh, kasvuhoonegaasidest seega tegu, tegevused äh, energeetika valdkonnas oleks kindlasti väga oluliseks panuseks kliimamuutuste vastases võitluses. ja kliima ja energeetika küsimused äh, tõstatavad väga paljusid küsimusi, mida on kõige lihtsam lahendada üheskoos liikmesriikidel. Euroopa Liit on seadnud endale aastateks kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamiseks kahekümne ja neljakümne protsendi võrra vastavalt. aastaks kaks tuhat viiskümmend on Euroopa Liit seadnud endale eesmärgiks kaheksakümne kuni üheksakümne viie protsendi võrra vähendada heitkoguseid vastavalt, eh, võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümne aasta tasandiga. nagu see slaid näitab, Euroopa Liidu eesmärgid ei ole võimalik äh, neid saavutada, kui ei tehta lisajõupingutusi. selleks, et saavutada aasta kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid, peab iga-aastaselt äh, poole rohkem jõupingutusi tegema järgmise kümnendi jooksul. ja sellest perioodist kaugemas perioodis peab heitkoguste kärpemäär olema neli kuni kuus, äh, vabandust, kolm kuni neli korda suurem, kui see on praegu. kuid isegi, kui kasvuhoonegaaside vähendamise meetmed kannavad vilja, ja eh, maakeral jääb temperatuuri tõus Pariisi kokkuleppe eesmärgist allapoole, on vaja ka igasuguseid kohandamismeetmeid. see slaid näitab seda, millised on praegu prognoosid. mis saab siis eh, selle sajandi viimase kolme aastakümne jooksul toimuma, kui täna sünnib laps, siis ta veel elab sellel ajal, kui eh, me mitte midagi muud ei tee, siis jääbki see kõik selle kahe protsendi tõusu juurde ehk siis Pariisi kokkuleppe juurde ja kui see keskmine saavutatakse, siis tegelikult temperatuurid tõusevad teatud piirkondades palju rohkem. näiteks suveperioodidel võivad kolm kuni neli kraadi temperatuurid suures osas Hispaanias tõusta ja suvel võib seal sademete hulk väheneda suisa viiskümmend protsenti või rohkemgi, mille tulemuseks oleks kõrbestumine need Äh, kraadid, neid võiks olla palju rohkem, aga sellepärast, et väga palju osa maailmast äh, ei suuda praegu sammu pidada selle kahe kraadi eesmärgiga. novembris äh, kaks tuhat kuusteist ütles ÜRO ka oma aruandes, et tegelikult kolm koma neli kraadi tõuseb ilmselt temperatuur. nii et mida siis on Kontrollikoda ja Euroopa SAI-d ette võtnud selles kontekstis? me oleme läbi vaadanud kakssada kuuskümmend kaheksa SI auditi raportit, äh, nende hulgas oli nelikümmend kaheksa meie enda raportit viimaselt, viimasest viiest aastast ja umbes äh, viiskümmend sellist raportit koostatakse Euroopa SI-des keskmiselt aastas, kuid nende levi, jagunemine on väga erinev. auditi energia kohta on, neid on kõige rohkem, aga teatud valdkonnad nagu kohandamine ja kasvuhoonegaaside inventar on jäänud äh, praegu tähelepanu alt osaliselt välja. üks teema, mis oli auditeerimise all aastal kaks tuhat viisteist, viis sellist äh, järeldusteni, et Euroopa Liidu eesmärk äh, energia siseturg lõpule äh, viie aastaks kaks tuhat neliteist eh, ei, seda ei saavutata, nagu te teate, Euroopa Liidu seadusandliku raamistikuga tekkis probleeme, väga suured erinevused liikmesriikide energiaturgude ülesehituse vahel on takistuseks edasistele arengutele ka sisemise energiaturu väljakujundamisel. meie koda leidis, et energiataristu praegu ei ole veel eh, piisavalt valmis täies mahus integreeritud turgudeks ja seega ei ole ta pakkunud ka energiatarnekindlust ning äh, siseriiklike SAI-de uuringud on seda ka kinnitanud. mis nüüd puudutab taastuvate energiate osas koostatud ülevaateid, oleme välja tulnud kolm peamist äh, valdkonda. Äh, takistused investeeringutele, kulutõhususe osas puudujäägid ja puudujäägid programmide seiramises. väga paljudes auditites viidati sellele, et regulatiivne raamistik ei ole paigas, sealhulgas mis puudutab subsiidiumide režiimide küsimust. meie enda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta audit äh, tõi välja probleemi äh, sellega, et kuidas äh, võrgule juurdepääsu litsentsi saavad taastuvate energiate tootjad ja lisaks sellele on taastuvaid energiaallikaid võetud väga aeglaselt kasutusele Euroopa Liidu turul energiatõhususega võrreldes. ja Euroopa Liidu toetuste vähesus on olnud järjest rohkem ja rohkem mureallikaks näiteks oli selliseid äh, näiteid, kus äh, anti rohkem avalikust sektorist raha, kui oleks tegelikult olnud vaja nende projektide üle äh,, alalhoidmiseks. taastuvate energiate programmi puhul tõid äh, väga paljud SAI-d äh, selle probleemi välja. audiitorid üle terve Euroopa Liidu jõudsid samadele järeldustele, sarnastele järeldustele energiatõhususe osas, aga natukene ka headest uudistest mida need individuaalsed auditid võib-olla välja ei toonud. maailmaülane eh, taastuvast energiaallik-, taastuvatest energiaallikatest eh, toodetud energia kulutõus on viinud eh, oluliselt fossiilsete kutus, kütuste seotud kulude vähenemisega. näiteks, vabandust, taastuvate energiate hinna languseni. tuuleenergia puhul näiteks kaheksakümmend viis protsenti aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat viisteist, nii et te näete siin slaidil, et on terve lida, rida taastuvenergia tehnoloogiaid, mis on täiesti konkurentsivõimelised traditsiooniliste energiaallikatega ja nüüd need peamised probleemid, mille me välja oleme toonud, seitse tükki me pidasime neid kõiki väga üldiseks ja kõrgetasemiseks selleks, et anda kontekst praegusele seadusandlikule arutelule, millesse te olete astunud. Need on kõik olulised, kuivõrd meil on aega väga vähe, keskendun neljale. juhtimine, energia üleminek, teadusuuringud ja innovatsioon ja rahastamine, aga äh, kohandamine, tõenditepõhine poliitika ja kodanike kaasamine on samuti ülitähtsad. kõigepealt siis haldusstruktuurid, energia ja kliimamuutused, neid tuleb näha paaris rakendis. ühe liikmesriigi valikud võivad mõjutada teisi liikmesriigi ja Euroopa Liidu eesmärke ja meil on vaja tõhusaid valitsusstruktuure. ja äh, auditid võivad väga olulist rolli mängida, tagamaks vastutuskindlustus, vastutuskindlus äh, ja eesmärkidest kinnipidamine ning äh, kodanike usalduse säil-, säilitamine. nüüd energia üleminek, nagu te teate, meil on vaja elek-, elektrienergiasüsteemides läbi viia väga tõsised muudatused selleks, et lahendada sellised küsimused näiteks et äh, taastuvate energiaallikate kasutamine oleks võimalikum koheselt, äh, siis äh, energiate la-, salvestamine, detsentraliseeritud tootmine ja kui konkre-, kui ei ole hästi koostatud need kavad, siis see satut-, sat-, satub see süsteem samuti surve alla infrastruktuuri investeeringute aluseks peavad olema pikaajaline kliimamõjude analüüs. kõrge süsinikusisaldusega mm, allikatest tuleb luu-, loobuda võib-olla kiiremini, kui oli arvata ja seega tekib nii-öelda mahajäetud varade probleem ja võib-olla on vaja teatud piirkondades, kus sööst tuleb äh, loobuda või tuumaenergiast loobuda, leida alternatiivsed lahendused kolmandaks, teadusuuringud ja innovatsioon. mul oli väga hea meel näha, et teie, härra esimees, härra Puusek täna hommikul nimelt äh, sellele keskendus oma raportis äh, puhta energia valdkonna innovatsiooni kirjeldamise kohta. ta nimelt tunnistab seal, kui oluline on teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsus kõikides e-, energeetikasektorites tihti läheb uue tehnoloogia käivitamiseks äh, aastaid, et seda oleks võimalik üldse kasutusele võtta tööstuslikus mastaabis ja seega meil on vaja selliseid tehnoloogiaid, mis aastatel kaks tuhat kolmkümmend kuni viiskümmend vähendavad heitkoguseid ja see tähendab seda, et edasi, et edusammud tuleb saavutada juba praegu nende tehnoloogiate osas. kuid samas meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta audit näitas, et see ka kava et, et kakskümmend viis protsenti Horisont kahe tuhande kahekümne vahenditest kliima eesmärkidel on sattunud ohtu ja nüüd lõpetuseks, härra esimees, rahastamisest. üle tuhande miljardi euro on aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kolmkümmend plaanis äh, kliimamuutuste vastases võitluses kulutada, see raha peab tulema era- ja avalikust sektorist ja väga oluline hoob siin oleks ka süsiniku kõrgem hind selleks, et stimuleerida investeeringuid lisaks sellele äh, kliimamuutustega kohanemise kulud, neid on väga raske ette ennustada ja veelgi enam eh, elektrienergia sektoris eh, tuumajaamade ja tuumajäätmete jaamade käigust mahavõtmine saab olema väga kallis Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks samas aga annab see ka väga palju erinevaid võimalusi ettevõtetele ja töökohtade loomiseks, nii nagu igasugune energia üleminekuprotsess seda alati teeb. suur tänu! suur tänu selle sissejuhatuse eest. kaks kolleegi on soovinud sõna praeguseks juba. paluksin kolleegidel piirduda viie minutiga. härra Rüübich, palun suur tänu, ma tahaksin tänada selle ülevaate eest. mina arvan, et eh, kontrollikoja jaoks on väga oluline see, et eh, Äh, vaadatakse ka tulevikku, kuigi loomulikult Kontrollikoja peamiseks eesmärgiks on keskenduda sellele, mis seni on tehtud ja sellepärast huvitab mind üks punkt eriti, nimelt transpordisektor. loomulikult äh, avalikkuses käiv arutelu on üsna intensiivne praegu. me kõik oleme olnud tunnistajaks sellele, et suurtes linnades ei ole transport optimaalselt korraldatud. meie suurlinnades on liiklusummikud väga tõsine probleem. no vaadake Äh, milline on rehvide, rehvitriibud, mis on äh, meil siin enne ja pärast valgusfoore, pidurdatakse äh, väga järsult, võetakse kohalt õudse vinnaga minema, see tähendab metsikud energiakulu, kuluvad ka piduripadjad ja nii edasi ja nii edasi. ja see tekitab väga tõsist probleemi ka mootoritele, mootorid on väga kehvas olukorras. ja seega mind huvitab, et kas teie oma ülevaatearuandes keskendute ka osaliselt infrastruktuurile, transpordi infrastruktuurile, et kas tänase sensormotoorika äh, alusel, tehisintelligentsi alusel võiksime me rohkem panustada sellele, et linnades tekib meil nii-öelda pidev liikumine, et suudetakse hoida pidevat äh, keskmist kiirust, äh, näiteks et oleks võimalik leida ka tehnoloogia abil kiiresti tehno-, parkimiskoht ja nii edasi kui palju on linnades äh, sellele tähelepanu pööratud, kas on selle nii-öelda rohelise laine osas midagi linnades ette, ette ära tehtud, kas on eeskujusid, algoritmid võimaldavad meil täiesti uued struktuurid äh, välja kujundada ja see oleks kasulik nii aja kokkuhoiu mõttes äh, meie kodanikele, keskkonnale oleks see kasulik ja nii edasi. kui palju teie aruanne sellele keskendub, aitäh? suur tänu. võib-olla transpordivaldkonnas võiks mõelda ka ühistranspordile, metroo, tramm, buss alternatiivina järgmisena saab sõna härra Javor, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu kontrollikojale ja härra Winowen teile isiklikult äh, selle suurepärase ülevaate aruande eest. ja tõesti, see on päris hästi ajastatud ja ma olen natukene pettunud, et äh, puhta energiapaketi variraportöörid ei ole täna siin kohal. üksikud nendest on kohal mina ise toetan äh, sellist poliitika tegemist, kus aluseks on tõendid ja tõendid on nüüd meie ees. Euroopa Kontrollikoda on konkreetselt andnud aruande siis äh, meile meie kulutuste kohta ja tõendid siin äh, panevad muretsema. põhimõtteliselt on öeldud, et kui ei toimu suurt muudatust, kui äh, ei tehta lisajõupingutusi, siis me aasta kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend kliima ja energia eesmärke ei saavuta. ja seega muudatusi on vaja nii praktikas kui ka poliitikate kujul. ja see on see sõnum, mille peaks ka Euroopa Parlament kuulda võtma meil on parlamendis olnud väga tõsised arutelud näiteks energiatõhususe direktiivi osas või taastuvate energiat eh, direktiivi osas ja ma arvan, et see aruanne toob meile tõesti konkreetsed tõendid näha äh, selle kohta, et äh, me peame oma ambitsiooni seadma kõrgemale ja et meil on vaja korralikke meetmed selleks, et äh, aastateks kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat viisteist oma eesmärgid täita ja vabandust, kolmkümmend ja viiskümmend oma eesmärgid täita. ja väga lühidalt räägiksin ka selle ülevaate järeldustest. ma olen täiesti nõus sellega, et rahastamine on võtmetähtsusega mitte ainult avaliku sektori vahendid, vaid ei tohiks unustada ka seda, et on väga palju erasektori raha, mil, mida, mis eh, ootab eh, kindlat eh, õigusraamistikku, mis oleks ette enne, ette arvestatav, aga kui meil ei ole selgelt visiooni tuleviku energia- ja kliimapoliitika osas, siis seda erasektori investeeringut ei tule nendesse valdkondadesse nii et kindlasti tuleb erasektori investeeringuid stimuleerida ja eraettevõtete pensionifondid, äh, pangad lihtsalt ootavad selget sõnumit. ja nüüd avaliku sektori kulud. üsna tihti räägitakse lisaks äh, kõigele muule seda, on rahvasaadikuid ka neid, kes ütlevad, et energiatõhusus või investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse toovad endaga kaasa lisakulud. aga võrreldage seda tegutsemata jätmise kuludega. kui lubate, kritiseeriksin natukene ka siinkohal seda äh, aruannet. ei piisa sellest, kui vaadaks seda, et kuidas raha peaks kulutatama kliimapoliitikaks, vaid seda tuleks võrrelda äh, sellega, et äh, mis läheks asi kõik maksma siis, kui mitte midagi ette ei võetaks. nii et see uus ülevaate aruanne, ma loodan, et see mõjutab praegust seadusandlikku debatti siin parlamendis ja ka nõukogus ja et äh, see viib ambitsioonikuseni ja toob tegevused kõikidesse liikmesriikidesse, sest et mitte ainult Euroopa Liidus otsustatu ei ole siin määravaks, vaid see, mis toimub liikmesriikides. ja selleks on vaja väga selgeid siduvaid eesmärke liikmesriikide tasandil, korralikku seadusandlust üle terve Euroopa. suur tänu, ma vabandan, et pean kohe ära jooksma, sest et äh, ma pean minema eelarve kontrollikomisjoni koosolekule, ei saa kahjuks jääda teie vastust ära kuulama aga ma olen veendunud, et äh, meil kindlasti tekib võimalus kunagi hiljem seda raportit veel kord arutada. suur tänu, härra Javor. järgmine kõneleja, palun, suur tänu, härra esimees, ütleb härra Koon. tahaksin ka seda võimalust siin täna juba teist korda härra Win Owenit kuulata, kontrollikomisjonis ma juba olin, aga ma tahaksin teid veel kord tänada selle suurepärase ülevaate aruande eest, te olete väga palju tööd ära teinud sellel teemal. see aruanne näitab meile seda, et meie ees seisvad probleemid on tõesti tohutud, seda on siin ka mitu korda öeldud, aga me, see toob meile selle äh, välja kaheteistkümnendal tunnil kui räägitakse summadest äh, tuhat miljardit eurot aastas, võiks arvata, et trükiveaga ei ole. ja tõesti, Euroopa Liit peab sellises kontekstis äh, hakkama tegutsema. mina olen ise pärit äh, Hollandi, Belgia, Saksamaa ühiselt piirialalt ja me peame mõtlema tuumaenergiast loomisele, mõelgem ainult Belgia tuumareaktorile seal piiri ääres Äh, aga ka Saksamaa söejaamad, millest tuleb loobuda ja selles mõttes on väga oluline, et Euroopa Liit äh, neid piirkondi, kus selliseid jaamu on väga palju, struktuuridele keskenduks ja ei jätaks neid riike maha, peab äh, üritama kaitsta neid töökohti, mis on seotud selle sektoriga, nendele inimestele tuleb toetust avaldada. mul oleks aga üks küsimus. Te olete öelnud, et äh, Teie uuringud olid natukene transpordi heitkoguste ja põllumajandusheitkoguste äh, kommenteerimisel natukene lühisõnalised. kas te võiksite selgitada, kas tulevikus on plaanis asi täpsemalt ette võtta? suur tänu, väga oluline küsimus, äh, nimelt põllumajanduse heitkogused me teame, et on uuringuid selle kohas, mille kohaselt lehmad on meie kõige suuremad saastajad see asi tuleks tõesti välja selgitada, kas see nii ka on. härra Langen soovib sõna järgmisena. suur tänu selle ülevaatest. Äh, tegelikult sain rohkem uusi küsimusi juurde kui vastuseid. tõsiasi, et Kontrollikoda üldse selle asjaga tegeleb, on muidugi väga positiivne, mul ei ole selle vastu mitte midagi, aga need äh, stsenaariumid äh, kaks tuhat seitsekümmend üks kuni kaks tuhat ükssada, need on küll nii kauges tulevikus, et ma ei oska mitte midagi siin poliitiliselt selle kohta hakata prognoosima. ja ei saa selle põhjal ka öö, ähm, hakata poliitikaid looma ja me ju teame ju, milline on tegelikult inimeste mõju maailma arengule. ja mina ei saa olla ka nõus kõige sellega, mida te seal ülevaatearuandes ütlete. kolleeg sotsiaaldemokraatide ridadest isiklikult on äh, saanud kogemusi oma kodupiirkonnast äh, kolme riigi äh, ko kokkujooksmise kohaselt. mina arvan, et Kontrollikoda on praegu uurinud äh, lühimaid äh, perspektiive ja küsiksin, et äh, teie käest siis sellisel juhul, et millised äh, on siis põllumajanduspoliitika tuleviku osas teie meelest Euroopa Liidu ees seisvad probleemid. see oleks mõistlik teie poolt öelda. kas me peaksime rohkem investeerima tehnoloogiasse ja teadusuuringutesse, kas euroala tuleb stabiliseerida ja Kontrollikoda teeb ettepaneku, et eh, need eh, põllumajandustoetused, mis viiskümmend aastat on olnud eh, nii-öelda suurte kaasmõjudega, te rääkisite stabiilse, kuna on taganud stabiilsed turu, hinnad turgudel, et kas tulevikus on neid vahendeid jätkuvalt vaja, see oleks tõeline väljakutse kontrollkojale, aga see, et te spekuleerite siin kliimamuutuste osas kuni aastani kaks tuhat seitsekümmend üks, sellega panete küll täiega mööda. ja ma tõesti imetlen teid, et te nii veenvalt selle siin kõik ette Äh, kandsite, kuigi kõik need faktid, millele te justkui viitasite, on ikka väga küsitavad ja ei ole eriti kandvad. härra Kolitšek, tõesti päris ilusad küsimused. ma tahaksin ka küsida paari asja. Euroopa põhja ja lääne osa jaoks on väga oluline golfi hoovus. kas äh, selle hoovuse muutust on ka arvesse võetud, sellepärast et see toodab pidevalt sooja Euroopa olulises osas ja see võib ju mõjutada ka midagi, mida võiks toota siis Suurbritannias või Iirimaal ja ka Põhjala riikides. sest ilma golfi hoovuseta äh, see Euroopa osa on täiesti kaitsetu ja võib-olla ka Euros-, Euroopa Liidu välised osad pärast Brexitit nüüd. nüüd leheküljel üksteist on teil hüdroenergia, offshore tu, tuuleenergia, päikeseenergia ja nii edasi nüüd äh, oluline on koguda päikeseenergiat ja Kesk-Euroopas see on väga tähtis. mina panin ka katusele paneelid ja elektrienergia tootmiseks seal on olukord keerukam ja Kesk-Euroopas kaasnevad sellega kaotused ehk siis kuni kümme kilovatti. kolmas võimalus, mida ma nägin Lõuna-Hispaanias, saab päikeseenergiat koguda ning kasutada seda teatud viisidel, see on üsna levinud seal ja selle asemel, et kasutada sütt või maagaasi või tuumaenergiat, kasutatakse päikeseenergiat, see on puhas energia. ja seda kasutatakse igal pool. seega minu küsimus on, kuidas te võtsite arvesse neid erinevaid päikesepaneele, sellepärast et ja veel üks küsimus. kuidas need kavad on kooskõlas üldiste lähenemistega, sellepärast et Euroopa vähendab oma heitmeid pidevalt, meil on väga suured plaanid selles osas, meil on Pariisi kliimakokkulepe, aga mida teeb Hiina, mida teevad Ameerika Ühendriigid, kes on kõige suuremad saastajad üleilmselt ja milline on olukord kolmandas maailmas, kus saaste ainult kasvab, aitäh. nüüd on teie kord. Okay, well many thanks for all those questions. aitäh. ma vastan äh, järjekorras nii hästi, kui oskan. küsimused olid üsna laialiulatuvad, seega vabandan, kui kõikidele punktidele vastata ei oska. nüüd suur tänu, härra Rüübik, härra Rüübik, seal teie avalduse eest, et oluline on vaadata tulevikku, arvestada peamiste riskidega ja see on tõesti osa meie strateegiast ja ametikohustusest ja see on ka põhjus, miks me seda teeme kontrollikojal lasub vastutus vaadata pikemaajalisi riske ning äh, analüüsida ka meie Euroopa Liidu kestvust ja vaadata seda eelarvete lõikes ning see on kõik oluline, arvestades seda, millest räägiti ka täna hommikul. härra Rüübiki huvitas peamiselt transport. aitäh, et tõstatasite selle teema, ma mainisin oma raportis ka seda ja kõige olulisem puudutab lõiget kaheksakümmend üheksa, et teiste sektorite saaste on võrreldes üheksakümnendate aastatega vähenenud, aga sektor, transpordisektoris sellist arengut ei ole. nagu te teate, ka Saksamaal on olnud sellega probleeme, Saksamaa saastab rohkem kui ülejäänud üheksateist liikmesriigi kokku. seega ma vastan küsimustele ja kui teil on täiendavaid küsimusi, siis olen valmis ka sellele vastama. nüüd transpordisektor on tõesti oluline ja need on võtmetähtsusega, et muuda, muuta energiaallikaid, et äh, leida alternatiive süsinikupõhistele energiatele, mis, millel ju sõidavad peamiselt sõidukid. nüüd te küsisite linnade kohta, nagu te teate, mitmed linnad on käivitanud algatusi, et võidelda õhusaaste vastu, parandada õhukvaliteeti ja nüüd oleme käivitanud eriraporti õhukvaliteedi osas e, Euroopa Liidus, käsitleme mitmeid linnu. meie raport on ülevaade ja me arvasime, et tasub vaadata ka eelnevate auditite tulemusi. meie kodulehel on need äh, kättesaadavad nelikümmend üks auditit viimaste aastate jooksul, mida ma kõiki mainisin, ma vaatasin seda ise ka kiiresti ning äh, mõnedest on tehtud pooleleheküljeline kokkulepe ning enam, ligi pooled käsitlevad transporti Euroopa Liidu tõhusus linnatranspordi uuringute vallas, võib-olla te tahaksite seda käsitleda, ma ei hakka täna siin selle kohta ülevaadet andma, meil on see kodulehel üleval, kui tahate, võite ka vastavate audiitoritega otse suhelda, me saame selles aidata, aga igal juhul on erinevad lähenemised käigus, transport äh, on oluline ja see tõesti tähendab ka energiakasutuses äh, fundamentaalseid muutusi, aga igal juhul suur tänu selle küsimuse eest. tõesti, transpordi vallas peame veel kõvasti tööd tegema. suur tänu härra Jaorle, ta kuulas mind täna kaks korda ja ma tõesti mõistan, et ta pidi lahkuma. tema on raportisse suhtunud äärmiselt positiivselt, ma olen tänulik selle eest. ma nõustun, et me peame leidma nii riigi kui erasektori rahastust ja ta rõhutas ka seadusloojate vastutust, et äh, tagada protsessi stabiilsus ning kuidas motiveerida ka erarahastust ja seetõttu andsime ka selle ülevaate raporti, et äh, rääkida, milline on taustsüsteem, mis on need peamised seadusloomelised programmid ja tegevused ning ka parlament praegusel hetkel arutab mitmeid neid teemasid, mis puudutab nii kliimaküsimusi, kui ka muid. see praegusel hetkel Junckeri jaoks on see väga oluline teema ning e, seetõttu ka Kontrollikoda selle raporti ette võttis. nüüd e, riigisektori kulutused, mida härra Javor mainis, see, seda raportit ma siin komisjonis tutvustanud ei ole, aga eelmisel aastal tulime välja eriraportiga äh, kus me vaatasime, et Euroopa Liit kulutab ük-, ühe euro viiest just kliimateemadel ning äh, ütlesime, et isegi piiratud äh, summade lõikes tuleb tegevusi tugevdada. suur tänu ka järgmisele kõnelejale, te ütlesite, et elate piiriäärsel alal, kus äh, lõikuvad Belgia, Saksamaa ja Hollandi piir, mis on siis ka väga Luksemburgi lähedal ja seal on tõesti palju piiriäärseid küsimusi. suur tänu, et sellele tähelepanu juhtisite. ja tõepoolest, me ei vaata ainult, mis on need tõkked liikmesriigi sees, vaid ka liikmesriigiti ja seetõttu kliima teemad ja ka energiateemad, neid tuleb kaaluda ühiselt äh, riikide koostöös. Te rääkisite ka sotsiaalsest üleminekust. nagu me teame, arvestades, et energiavaldkonnas seisavad ees väga suured muudatused, siis tuleb arvesse võtta ka kogukondade olukorda, kui peamiselt elatutakse söest, siis ei tohi neid kogukondi ka maha jätta, et nad ei tunneks, et nad on üksi. küsisite, kas meil on plaanis käsitleda ka põllumajandust, heitkoguseid, teeheitkoguseid ja tõepoolest seda me kaalume, aga me vaatame, milline on kasvuhoonegaaside valdkonnas toimuv üldiselt, mida saaksime seal heitkoguste vähendamisega ette võtta. jah, tulevasi auditeid silmas pidades oleme seda kaalunud. meie töökava ka, kaks tuhat kaheksateist osast, seda tutvustame järgmise kuu alguses ja ma ei saa seda kõike siin täna käsitleda, see ei ole minu volitusel, aga igal juhul on meil selles vallas arenguid. nüüd äh, esimees mainisite seda lehmade metaani eritumist ja ma, see on selline lustakas äh, teema, seda tuleb ka mainida. nüüd ühes meie raportis me toome selle ka tõepoolest selgelt välja ja seda tuleb silmas pidada. ma ei ole kindel, et me sel teemal konkreetselt raportit teeme, aga nagu te teate, sektorisiseselt seda on käsitletud. jah, see puudutab nii loomi kui ka sõidukeid. nüüd äh, ma loodan, et äh, sain järgnevale kõnelejale neid kahtlusi natukene leevendada, mis teil olid seoses nende raport, meie raportiga. meie räägime pikaajalistest riskidest Euroopa Liidu eelarvele ning äh, ma vabandan, kui teile selline lähenemine ei sobi, aga tundub, et teie kolleegidele see siiski sobib. me ju räägime enda kestlikkusest ja ellujäämisest tulevikku silmas pidades. Te ütlesite, et kontrollikoja ülesanne on vaadata lühiajalisi trende ja seda me ka teeme samal ajal täna on toimunud kontkomisjonis kahetunnine seminar, kus käsitletakse neid muutuste mustreid, mida on vaja ellu viia pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ning äh, tõepoolest me soovime neid teemasid käsitleda, mida ka teie sooviksite, et analüüsitakse. nüüd tehti ettepanek, et me vaataksime ÜPP tulevikku, tõepoolest komisjon sel teemal on juba konsultatsioone pidanud, novembris plaanitakse välja tulla uue ettepanekuga ja ilma, et ma tahaks liigselt tulevikku paljastada, on tõesti äärmiselt tõenäoline, et ka meie volinik Hogani ettepanekuid analüüsime, millega siis volinik Hogan peaks novembris välja tulema. nüüd härra esimees, aitäh teie küsimuste eest, kas me oleme vaadanud golfihoovuse muudatusi, ei ole, aga ma usun, et pikaajalises ähm, geograafilises analüüsis, mul oli selle kohta ka üks äh, slaid ning sellega tegelevad vastavad asutused. ja ma usun, et seal arvestatakse ka viimaseid teadusuuringuid ning teadlaste tööd, kes selle teemaga tegelevad, mis puudutavad ka võimalikke radikaalseid eh, muudatusi golfi hoovuses, mis avaldavad eriti mõju just põhjapoolsematele riikidele. praegusel hetkel oleme käi-, tegelenud eh, pide-, pigem lõunapoolsete riikidega, kus on kõrbestumise oht, aga tõepoolest kliimamuutused mõjutavad kogu Euroopa Liitu erineval viisil ja seal tuleb silmas pidada ka võimalikke muutusi seoses golfihoovusega. tuletasite meelde, et kõik graafikud on kohati liiga lihtsad ja siin peaksime rohkem detailidesse laskuma. päikeseenergia puhul tõepoolest, see on sektor, mis areneb kiiresti ja kulud ka kiiresti langevad, nagu ma ütlesin, ma olen tänulik selle huvi eest, mida te üles näitate ja oluline on, et ka teie komisjon oleks siin äh, kaasatud, sest äh, võimalik, et mõned liikmesriigid kaasavad seda suuremal määral ja sellele on ka suur turg ning viimastel aastatel on siin olnud pioneerideks just Hiina ning see on seotud ka sellega, et me peame ise olema esirinnas teadusuuringute vallas ning härra Puusek ka varasemalt seda täna juba rõhutas. Te ütlesite, et äh, tore küll, et Euroopa oma kohustusi täidab, aga mis toimub Ameerika Ühendriikides, Hiinas ja mujal maailmas? me rõhutame Euroopa Liidu rahvusvahelist rolli ka raportites ja meil on lühike osa selle kohta leheküljel seitse teist Pariisi kokkuleppe kohta me isegi ütleme, et juunis kaks tuhat seitseteist Ameerika Ühendriikide president ütles, et äh, USA loobub kliimalepingust, kuigi samal ajal natuke segadeselt, aga väljendus ütles, et soovib uuesti neid tingimusi läbi rääkida. seega vaatame, kuidas ta siis soovib neid uusi tingimusi arutada mis on olnud üllatav, on olnud see, et mitmed teised riigid on soovinud oma kohustusi suurendada, ka mitmed Ameerika Ühendriikide linnad ning ka osariigid, muuhulgas California, mis on suurem kui ükski Euroopa Liidu riik, seega arenguid on. nüüd, mis puudutab Hiinat, siis Hiina viimaste aastate jooksul on ka muudatusi sisse viinud, Euroopa Liit on seda tervitanud ning päikeseenergia vallas on nad juhtpositsioonil maailmas. ma arvan, et äh, rohkem üksikasjadesse ma praegu langeda ei saa, olen valmis teiega edasi suhtlema sel teemal ja mul on kahju, et ma kõikide soovidele vastata ei suutnud, aga igal juhul suur tänu. aitäh me võime veel teise vooru küsimusi esitada. meil on natukene aega, härra Langen, palun. ma ei taha siin hakata rääkima sellest, mis on Kontrollikoja ülesanne. minu meelest on väga oluline, et järgmise eelarveperioodi jaoks tuleb teilt infot praktika kohta, see on õige tee edasi aga et te äh, ütlete, et Hiina on teinud kannapöörde, sellega ma ei ole nõus. Hiinas on ikka veel nii, et äh, võrku lülitatakse iga kuu äh, nii palju uusi jõujaamu kui Euroopas aasta kohta, vot nii on. ja see tabel, mis mind närvi ajas, mida te tsiteerisite kuni aastani kaks tuhat ükssada, ma nägin seda tabelit esimest korda juba kümme aastat tagasi Pariisis ja seal äh, Saksamaast näha ainult äh, kõik, mis oli üle tuhande kaheksasaja viiekümne meetri kõrgel, sellepärast et teadlased ütlesid, et kui me äh, oma kliima soojenemisele piiri ei pane, tõuseb merepiir just nimelt nii palju, see on täielik jama. seda minu meelest Kontrollikoda minu meelest ei saa küll võtta oma töö aluseks ärge võtke isiklikult. see ettepanek minu meelest tundub, istub väga äh, tugevalt pilvepiiril. suur tänu, härra kolleeg. kui äh, merepiir tõuseb sada meetrit, siis on ju väga positiivne Tšehhi Vabariigi jaoks, sest siis me saame lõpuks endale ranniku Die ist schon zehn Meter Höhe. Na, also, danke schön, das war sehr interessant. Noch eine Bemerkung. Väga huvitav. There are, uh, you are missing hydrogen. Äh, äh, vesinik on siin kahe silma vahele jäänud, see on hea võimalus energiat koguda. loomulikult äh, võime lisada vesinikku maagaasile, nagu näiteks Saksamaa tegelikult juba teeb, aga saame seda kasutada ka eraldi. meil oli väga huvitav arutelu siin komisjonis sel teemal ja võib-olla seda pikema ja pikemas perspektiivis tuleb arvesse võtta, aitäh. Äh, härra Langene, aitäh. mina arvan, et mina küll ühtegi jama ise suust välja ei ajanud või oma töö aluseks võtnud. nii et äh, sellele ma lihtsalt tahtsin veel ka vastata konkreetselt. see, et Hiinas äh, käivitatakse mitmeid söök-, mm, energiajaamu, jah, tõepoolest Hiinas on probleeme palju, aga viimastel aastatel nende lähenemine kliimateemadele on ka ikkagi muutunud. nüüd äh, Saksamaa suur saastaja roll, vaadake lehekülge kakskümmend meie raportis, seal on öeldud, et Saksamaa mm, mm, toodab üle kahekümne protsendi Euroopa Liidu heitkogustest, mis on rohkem kui üheksateist väiksemat liikmesriiki kokku ning me külastasime Saksamaad, Hispaaniat ja Poolat, need see on hea näide, millised on pinged selles äh, poliitika vallas ning äh, ütleksin möödaminnes, et nii Saksa kui maa kui Poola kasutavad jätkuvalt palju lignaati. ning äh, tõepoolest aitäh, et Äh, juhtisite tähelepanu teemadele, mida mul ei olnud täna kõiki mahti käsitleda. kokku on siin üle kuuekümne lehekülje infot ja tõepoolest äh, transport, energiavarud, vesiniku suurem kasutamine on oluline ja võib-olla peame siin äh, edasi analüüsima ja ka kliimainnovatsiooni ja teadusuuringute vallas ning huvitav on näha, mida ka komisjon selles vallas teeb ning äh, tõepoolest tundub, et äh, meil on siin kokkulangevusi, seega suur tänu! aitäh, see oli tõesti äärmiselt oluline ja huvitav arutelu, sest äh, Kontrollikoda on ei ole alati võib-olla väga kooskõlas, arvestades neid teemavaldkondi, aga võib-olla järgmisel korral saame vastuseid ka lühiajaliste meetmete kohta. aga meil on ka oma arengut selles vallas siin komisjonis. nüüd, head kolleegid, kui keegi siin veel on, siis jätkame pärastlõunal samas saalis neliteist kolmkümmend ja kõigepealt äh, arvamuste vaheldus mm, voliniku Maria Gabrieliga küberjulgeoleku paketi ja isikustamata andmete vaba liikumise teemal struktureeritud dialoogi raames. aitäh ja kohtume loodetavasti uuesti pärastlõunal.